tere päevast, alustame, tere tulemast tänasele eelarve kontrolli komisjoni koosolekule. me tegeleme täna pärastlõunal siis päevakorraga, mis on välja jagatud, muudatusettepanekuid ei ole ja tahaksin teise päevakorrapunkti juurde teile teatada, millised keeled saadaval on, muid teadaandeid ei ole ja jõuamegi kolmanda päevakorrapunktini. me tutvustame täna ühte uurimust, see puudutab kümneaastast äh, koostöö ja jälgimismehhanismi Bulgaarias ja Rumeenias Äh, cooperation and verification mehhanism inglis, mehhanism inglise keeles. see on siis kümme aastat kestnud, me oleme selle teemaga tegelenud, nüüd on asi kestnud juba kümme aastat ja nüüd on meil vaja äh, järeldusi teha, on väga oluline, et me eduaruandeid vaataksime ja vaataksime, äh, mida me oleme siis siiani saavutanud. tahaksin uuringu koostajaid kogu südamest tervitada Äh, strateegia hindamisteenuste keskus ja annan teile kohe sõna, nii et te saaksite seda uurimust tutvustada. palun, teil on sõna. For... Uh, äh, suur aitäh, et te meid äh, täna siia kutsusite, et me saaksime tutvustada äh, Äh, oma uuringut, mis puudutab koostöö ja jälgimiskorda Bulgaaria ja Rumeenia kohta. me oleme väga tänulikud selle võimaluse üle rääkida sellest, mida me avastasime. me räägime umbes viisteist minutit pärast äh, mõningaid sissejuhatavaid slaide, mida mina näitan, äh, siis annan sõna järje oma kolleegile Stefan Kreutzile, kes tutvustab äh, siis konkreetsemaid äh, tulemusi Bulgaaria ja Rumeenia kohta ja lõppkokkuvõtteks äh, ka mõned üldised järeldused nende kahe riigi kohta. okei okay., excellent um,. So just uh.... niisiis räägiksin kõigepealt, milleks see asi üldse sai ette võetud meil oli neli eesmärki, me tahtsime hinnata, milline on olnud koostöö ja jälgimiskorra mõju kahele riigile kümne aasta jooksul Äh, tahtsime vaadata, milliseid edusamme on tehtud erinevate võrdlusaluste osas, siis tahtsime vaadata, mida on saavutatud soovituste ellurakendamisel, jutt on siis äh, komisjoni ja nõukogu möödunud aasta alguses tehtud soovitustest ja lõpetuseks tahtsime vaadata siis seda äh, korda ennast ja vaadata, kuidas see on toiminud, kuidas see on aidanud kaasa muutuste toimumisele meie uuring äh, viidi läbi siis äh, augustist detsembrini või äh, täpsemalt siis novembri lõpuni möödunud aastal me arutasime asju siis mõlemas riigis, kakskümmend viis inimest siis mõlemast riigist, need inimesed esindasid valitsust, ametiasutusi, kohtuid, vabaühendusi äh, Äh, samuti oli Euroopa Komisjoni esindusi ja meil olid ka arutelud Euroopa Liidu tasandil äh, volinikega ja mitmete peadirektoraatide ning samuti Olafiga äh, pärast seda uuringut ja konsultatsioone me korraldasime seminarid mõlemas riigis, nii Bulgaarias kui ka Rumeenias, seda tegime siis uuringu lõpufaasis, et arutada äh, neid leide siis sidusrühmadega ja soovitusi paika panna ja peatuksin ka natukene sellel koostöö jälgimiskorral endal. nagu te kõik teate, see võeti kasutusele aastal kaks tuhat seitse eh, selleks, et aidata eh, toime tulla nende probleemidega, mis puudutavad õigusriiki kahes riigis selle äh, koostöö jälgimiskorra aluseks on siis terve rida võrdlusaluseid, kuus Bulgaaria jaoks ja neli Rumeenia jaoks oli neid täpselt. Need puudutasid siis kohtureformi, korruptsioonivastast võitlust ja Bulgaaria puhul ka äh, võitlust organiseeritud kuritegevusega üsna palju äh, on eraldatud rahalisi vahendeid reformide toetamiseks mõlemas riigis, kaheksakümmend üks miljonit eurot ja äh, sada viiskümmend miljonit siis äh, sellest on läinud Rumeeniasse, ülejäänud Bulgaariasse ja need on tulnud siis tõukefondidest, samuti ISF-ist tegemist on siis äh, täiendava programmiga, mis äh, toetab häid valimistavasid, riigihankeid ja muud sellist. see äh, koostöö ja jälgimiskord on siis üles ehitatud tervele reale missioonidele ja eduaruannetele ja tehnilistele aruannetele ja muudele dokumentidele ja annaksin nüüd sõnajärje oma kolleegile Stefanile, kes räägib siis sellest, mida Bulgaaria ja Rumeenia kohta täpsemalt Äh, leiti. aitäh! kõigepealt, mis puudutab äh, Bulgaariat, äh, siis täheldasime, et edusammud ei ole olnud nii kiired, nagu loodeti kümme aastat tagasi, kui see kord sisse viidi ning äh, on üsna suuri puudujääke kolmes valdkonnas, äh, korruptsioonivastane võitlus, äh, kohtunike sõltumatuse suurenemine ning võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu. sellele vaatamata võib öelda, et see koostöö ja jälgimiskord on aidanud keskenduda reformidele ja seda vaatamata sellele, et viimasel aastal on, viimastel aastatel on valitsus pidevalt vahend, vaheldunud ja see on aeglustanud mõnede reformide ellurakendamist. organiseeritud kuritegevuse osas on saavutatud eh, häid edusamme, eh, mis puudutab kohtureformi ja iseäranis eh, kohtunike sõltumatust siis selles vallas on veel vaja üht-teist ära teha, iseäranis Äh, tegi mõnedele sidusrühmadele äh, muret see, kuidas kohtunikke kõrgematesse kohtutesse valitakse ja samuti prokuratuuri äh, olukorda edukalt on süüdi mõistetud inimesi siis kõrgetasemelises korruptsioon, ei ole veel paraku edukalt süüdi mõistetud kõrgetasemelises korruptsioonis, aga me siiski leiame, et äh, poliitiline valmisolek äh, praeguses admin-, äh, praegusel administratsioonil on ellu ra rakendada siis komisjoni soovitused, mis esitati aasta tagasi, aga selleks võib minna rohkem aega, kui arvati aasta tagasi nüüd Rumeenia kõikide eh, nelja võrdlusaluse osas on tehtud eh, olulisi edusamme iseäranis kohtunike sõltumatuse osas. Eh, sarnaselt olukorraga Bulgaarias peab ka Rumeenia rakendama siis rohkem meetmeid selleks, et ära hoida korruptsiooni, just nimelt kõrgetasemelist korruptsiooni, aga ka korruptsiooni kohalikul tasandil kuna Rumeenias on mitmed olulised reformid juba heaks kiidetud, siis peab praegu hoolitsema selle eest, et reformide protsess muutuks pöördumatuks, et need reformid ka tõesti ellu rakendatakse. tõendeid on selle kohta, et äh, seda tehakse. nii et, et me oleme üsna kindlad, et äh, see Äh, need soovitused, mida komisjon aasta tagasi tegi, on äh, või neid on võimalik ellu rakendada ja äh, koostöö jälgimiskord Rumeenia osas lõpetada. ja Rumeenia puhul siis võib selle koostöö jälgimiskorra keskpikas perspektiivis lõpetada Äh, kui vaadata nüüd horisontaalseid teemasid, mis puudutavad mõlemat riiki, siis äh, me leidsime, et koostöö ja jälgimiskord äh, tagas vajalikku rahalist ja tehnilist abi. seda pidasid mõlema riigi sidusrühmad väga väärtuslikuks üks asi, mida märkasime, oli see, et tegemist ei olnud üksnes tehnilise pro-, protsessiga, vaid väga oluline on ka poliitiline valmisolek äh, valitsuse ja seadusandjate äh, hulgas neid reforme ka ellu viia, äh, mitte üksnes siis õigusriiki luua, vaid ka õigusriigi vaimus tegutseda. koostöö ja jälgimiskord mängib väga olulist rolli selleks, et valitsused oleksid aruandekohustuslikud, seega tugevdab see kodanike ühiskonna rolli lisades siis äh, reformiprotsessile ka välise järelevalve. mis puudutab äh, infot, mida komisjoni eduaruannetes äh, anti, siis ähm, komisjonile anti meie arvates piisavalt infot selleks, et hinnata reformide kulgemist ning tehnilised raportid samuti pakuvad hinnangut siis kohapealsest olukorrast kui vaadata nüüd neid äh, võrdlusaluseid, mis kahe riigi jaoks paika on pandud, siis äh, kritiseeriti neid sellepärast, et need on liiga ähmased ja seetõttu on äh, edusamme hinnata üsna raske. võimalik on asju teistmoodi tõlgendada. mõned sidusrühmad kritiseerisid komisjoni ka selle eest, et sihtmärke oli siis kümne aasta jooksul muudetud ja võib-olla ei ole üllatav, et mõned need eesmärgid, mis seati kümme aastat tagasi, on tänaseks võib-olla aegunud. väga raske on otsustada, millal reformide protsess on muutunud pöördumatuks ja millal edusammud saabuvad loomulikult eh, võib hinnata, kas on tehtud vajalikud muudatused valitsuses ja siis võiks vaadata ka eh, prokuratuuri eh, tööd, süüdimõistvate otsuste arvu, näiteks korruptsioonijuhtumite puhul. aga üldiselt me siiski leiame, et see koostöö ja jälgimiskord on Euroopa Liidu seisukohalt kasulik, sest see aitab kehtestada õigusriigi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, iseäranis kui asi puudutab kohtuotsuste vastastikust tunnistamist ja samuti eh, võimaldab see eh, tagada, et Euroopa Liidu rahalisi vahendeid kasutatakse korralikult ja eh, nendel inimestel, kes investe-, investeerivad nendesse riikidesse, on oluline teada, et seal kehtib õigusriik. ja nüüd annan jällegi sõnajärje tagasi lõpetuseks oma kolleegile Äh, tahaksin siis lihtsalt kokkuvõtteks äh, öelda järgmist äh, minu arvates on koostöö ja jälgimiskord olnud ja on ka edasi väga kasulik raamistik selleks, et edendada reforme Bulgaarias ja Rumeenias. see on olnud katalüsaatoriks muutuste protsessis. mõni, mõningatel juhtudel need muutused oleksid niikuinii aset leidnud, aga nende ellurakendamiseks oleks kulunud palju rohkem aega, nii et, et see on tõesti aidanud neid reforme ja muutusi eh, edendada. meie arvates on saavutatud olulisi edusamme eh, võrdlusaluste osas mõlemas riigis, aga rohkem võib-olla Rumeenias kui Bulgaarias mõlemad riigid kindlasti praeguse komisjoni ametiaja lõpuni peavad pingutama veel, et need eesmärgid täielikult saavutada. kui vaadata tulevikku, siis on kolm valikuvõimalust, mis meie arvates on asjakohased kõigepealt siis nõndanimetatud status quo võimalused lihtsalt jätkata selle koostöö jälgimiskorraga, nii nagu see praegu on, kuni kõik võrdlusalused on saavutatud ja siis saab selle korra lõpetada teine võimalus oleks seda muuta, seda korda, ja kolmas oleks siis äh, valida hoopis mingi täiesti teistsugune lähenemine. kõigi nende valikuvõimaluste osas äh, ei ole meie arvates vajalik või soovitav äh, kohe tegutsema hakata, vähemalt mitte lähitulevikus, sellepärast et väga palju edusamme on juba saavutatud, asju tuleb ajakohastada, tuleb hinnata tehtud edusamme, aga tuleb äh, mõelda ka erinevuste üle, mis äh, kahes riigis on, enne kui hakkame mingeid olulisi reforme tegema. niisiis, see teine valikuvõimalus, et midagi sarnast sellisele korrale, aga võib-olla mitte päris sama kord, äh, võib-olla ainult võrdlusaluseid läbi vaadates või kindlaid tähtaegu nende võrdlusaluste saavutamiseks paika panemine Äh, näiteks äh, kaks aastat. Äh, meie arvates oleks selline lähenemine kõige parem ja loomulikult, kui vaadata veelgi kaugemale, siis võiks ette näha ka laiaulatuslikuma meha-, mehhanismi, mis hõlmab mitte üksnes kohtusüsteemi, vaid muud ka. ja see võiks tugineda siis näiteks Euroopa Liidu demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste paktile Äh, me võib-olla peaksime kasutama ka Euroopa Liidu äh, korruptsioonivastase võitluse mehhanismi või võib-olla peaksime Euroopa poolaastasse lülitama ka koostöö jälgimiskorraga hõlmatud teemad või kuidagi neid asju omavahel kombineerima. ja meil oleks võib-olla vaja ka laiemat lähenemist, äh, kus me pöörame rohkem tähelepanu seirele ja meetmete hindamisele liikmesriikide endi poolt nii et, et eh, liikmesriigid eh, ise peaksid vastutama selle eest, et et asju ellu viiakse, kohalikud võimud vastutavad selle eest. ja lõpetuseks eh, kaks sõnumit. nagu Stefan juba ütles, meile näib, et väga oluline on protsess lõpule viia aga samuti ka kindlustada neid reforme, mis siiani on toimunud ja neid muutusi. et äh, need muutused oleksid tõesti pöördumatud ja teiseks, nagu me juba ka mainisime, kõige olulisem äh, selle konsolideerimise saavutamisel ja äh, veel täitmata soovituste ellurakendamise jaoks on oluline poliitiline tahe asju muuta. see on meie arvates väga otsustav tegur ning äh, mõlema riigi puhul me näeme, siin on optimismiks põhjusi ja meie optimism tugineb siis meie uurimistele. ja oleme meelsasti valmis vastama küsimustele, kui teil neid on ja suur aitäh, et lubasite meile oma uuringut tutvustada. Äh, suur aitäh äh, see oli tõesti väga huvitav ja meie jaoks ka oluline, sellepärast et me oleme Äh, äh, muret tundnud demokraatia arengute üle mõlemas riigis juba väga pikka aega. ja äh, tahaksin anda nende riikide esindajatele samuti võimaluse sõna võtta. härra Kivo, Rumeenia õigussüsteemi esindaja ja proua Giovanni Davia, kes on samuti ministee-, oma riigi ministeeriumi esindaja ja äh, küsimus on nüüd selles, et kes kõigepealt sõna saab. palun. mulțumesc. <clears throat> Stimată doamnă președinte, onorați membri ai uh, Parlamentului European. Lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud äh, liikmesriikide esindajad, lugupeetud Euroopa Komisjoni esindajad, äh, kallid külalised algatuseks tahaksin Rumeenia ametivõimude nimel tänada ühelt poolt komis-, eelarve kontrolli komisjoni selle algatuse eest ja tere tulemast. ning äh, aitäh ka selle mehhanismi algatamise eest, tahaksin tänada ka selle hinnangu läbiviijate eest, selle põhjaliku töö eest ning äh, selle töö tulemuste eest. kõigepealt see analüütiline uuring näitab meile reformi, aitab meil reformiprotsessi jätkusuutlikult ellu viia, kohtusüsteemi reform, korruptsioonivastane võitlus no,, ähm, haldustöö arendamine kõikidel tasanditel. analüütiline uuring on põhjalik ning toob välja Rumeenia saavutatud edu valdkonnad ning äh, kohtusüsteemi reform, korruptsioonivastane võitlus on, selles vallas on nii mõndagi saavutatud ja seda sellepärast, et riiklikul tasandil tehakse tööd pühendunult ning Rumeenia ning Euroopa Liit teevad omavahel samuti tõsist koostööd. kuid ärgem unustagem kodanikuühiskonda, kellel on samuti oma roll mängida selles töös. Rumeenia ametivõimude siseanalüüs näitab sedasama, kui me vaatame Euroopa Komisjoni kriteeriumeid kahe tuhande kuuenda aasta mehhanismi puhul ja siis näeme, et rakendusega on jõutud päris kaudu, kaugele ning Euroopa Komisjoni aruanded näitavad samuti, et ähm, meetmed on vastu võetud liikmesriikide strateegilise strateegilises poliitikas, nii nagu ette nähtud. ja Rumeenia ametivõimud soovivad saavutada kõiki eesmärke, nagu te olete ka ise täheldanud ning Bukaresti ametivõimud on võtnud endale kohustused ka kaksteist kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuarikuu aruande soovitust ellu rakendada. ja sellega lõpetame siis äh, selle jälgimiskorra töö äh, loodetavasti. me loodame, et äh, me jõuame sellega ühele poole ning meil õnnestub oodatud eesmärke täiel määral täita. ja koostöö jälgimiskorra lõpuleviimine võimaldab Rumeenial enda õigusega seada teiste liikmesriikide kõrvale seda lähtuvalt horisontaalsest äh, hinnangust kõikide valdkondade üle, mis on selle korraga hõlmatud. reforme võib jätkata poliitika valdkonnas erinevate liikmesriikide programmide vallas, mis kehtivad kõikidele liikmesriikidele. sellega minu poolt kõik, aitäh! aitäh! Äh, Bulgaaria äh, soovis äh, samuti arvamust avaldada ja annan nüüd siis sõna saadikutele ja selle uuringu koostajatele tahaksin ma öelda, et ma toetan seda uuringut, aga palun, jah. Uh, excuse me, chair, I, uh, this is my uh, first time speaking in väga tänan, oli esimest korda äh, eelarve kontrolli komisjonis ja ma ei teadnud, kuidas täpselt siin sõna küsitakse ja, ja nii edasi ah, uh,. Uh, vabandage, kes te olete, küsib esimees. mina olen Bulgaaria alalisest esindusest uh,. olen siis üks osa koostöö jälgimiskorra uh, äh, hinnangu meeskonnast uh,. Oh, thank you. tere tulemast, ütleb esimees. suur tänu teile ja suur tänu ka eelarve kontrolli komisjoni esindajatele ja Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide esindajatele, kes on kohapeal. meie jaoks on suurepärane võimalus kuulata, mida selle uuringuga hinnati ja kõik info annan Sofiasse edasi ning võin teile kinnitada, et seda kuulatakse suure huviga. olen praegusel hetkel päri suurema osaga teie järeldustest. koostöö ja jälgimiskord on aidanud Bulgaarias ellu viia positiivseid muudatusi ning on aidanud kaasa koostööle ametivõimude ning kodanikuühiskonna vahel ning äh, soodustanud koostööd ka Euroopa Komisjoniga. mul on hea meel ka kuulda, et äh, uuringus täheldatakse, et on saavutatud nii mõndagi, näiteks võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, kus meil on saavutused päris head, kohtus, kohtusüsteemi reformi osas samuti, võin teile kinnitada, et Bulgaaria soovib käegakatsutavaid tulemusi ka nende soovituste osas, mis on äh, veel jäänud äh, ning mille puhul soovitakse veel täiendavaid pingutusi, näiteks korruptsioonivastane võitlus õige pea võetakse vastu oluline õigusakt selles osas, osas, mis peaks tagama tõhusa võitluse korruptsiooni vastu. konkreetsemalt räägiksin ka seda, et meil on vaja konkreetsemaid, selgemaid ootusi Bulgaariale, lähtuvalt nendest soovitustest, mis juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuaris paika pandi. nii nagu minu Rumeenia kolleeg mainis, kui koostöö jälgimiskord lõpetatakse, lõpetatakse, peavad liikmesriigid olema kõik võrdsetel alustel. aitäh! aitäh, et te sõna võtsite eh,. tahaksin äh, kolleegidele, keda see teema puudutab, kõigepealt sõna annan proua eh, Makovei ja kolleeg Pirinski. kolleeg Pirinski soovib alustada, palun. suur tänu proua esimees. sekundeerin eelkõnelejatele ning äh, tänan samuti äh, selle uuringu eest, samuti tahaksin tänada ka kahe riigi esindajaid, äh, kellest me täna räägime, selle eest, et nad on siia tulnud ning suur tänu ka teie kommentaaride eest koostöö jälgimiskorra mehhanismi teemad on olnud väga olulised äh, viimase kümne aasta jooksul nii Bulgaarias kui Rumeenias. ma ei tea, kas uuringu autorid on kursis viimaste arengutega Bulgaarias selles valdkonnas, siin on kuupäev üheksas jaanuar ja siin mainiti alalise esinduse esindaja poolt uue, uut õigusakti, mis on just lõppjärku jõudnud, tegemist on konkreetse seadusega, mis võitleb korruptsiooni vastu iseäranis kõrgematel valitsemistasanditel ning loomulikult sellest on räägitud tõsiselt nii äh, parlamendis kui ka ühiskonnas üldisemalt põhimõtteliselt üks tähtsamaid teemasid, mille üle räägiti, oli see, et kuidas ähm, määrata ametisse äh, uue loodava ameti äh, juht. tegemist peaks olema neutraalse inimesega presidendi arvates äh, ja suur, aga suurem osa parlamendist jäi seisukohale, et seda ametit peaks äh, juhtima parlamendis valitud isik. Äh, ma mainin seda siin sellepärast, et äh, see on üldiselt seotud sellega, et korruptsiooni osas ei ole praegu piisavalt saavutatud, õigusaktid on olemas ja viimastel aastatel on tõesti mitmeid ametivõime mitmed, mida aetvõimud sellega tegelenud ja ühel või teisel moel võidelnud korruptsiooni vastu. kuid suures osas see protsess on paraku siiski olnud konarlik, sellepärast et poliitilisel tasandil on jõutud ummikseisu. ja parlamendis toimus usaldushääletus, mille korraldas opositsioon äh, valitsuse suhtes just nimelt korruptsiooniga seotud kahtlustuste tõttu, mida ei ole piisavalt, äh, mille, mille puhul ei ole piisavalt ette võetud. ja paraku ühiskonnas peeti kogu seda arutelu rohkem poliitiliseks aruteluks, mitte millekski, mis peaks viima suurema tahteni võidelda korruptsiooni vastu. ja see on tegelikult problemaatiline. ja selles kontekstis on mul mõned küsimused selle uuringu autoritele. siin mainiti ja teataval määral õigusega et koostöö jälgimiskord on olnud katalüsaatoriks, aga kas uuringu koostajad on leidnud ka seda, et nende aruannete kordamine on muutunud äh, kuidagi rutiinseks? ja selle tulemusena mm, nende hinnangute äh, soovitused äh, ning soo-, ning kriitika on, ei ole enam nii mõjusad selle hinnangu ähm, strateegia. Äh, ma ei tea, kui palju olin konkreetselt tegeletud selle korruptsiooni üldstrateegiaga ja kas ähm, on küsitud ka endalt, kas tegelikult on äh, tegemist äh, parima korruptsioonivastase võitluse meetodiga riikides nagu Rumeenia ja Bulgaaria võib-olla peaks lähtuma võrdlevatest alustest, äh, vaadates, millised on Euroopa Liidu probleemid. sellepärast, et ähm, selle probleemiga erinevad riigid ju tegelevad erineval määral kui me mõtleme nüüd viimastele väljakutsetele, mis on Euroopa Liidul olnud seoses õigusriigi põhimõtte ning õigusriigi põhimõtte tõhusa rakendamisega erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, siis vähemalt mina olen küsinud endalt, kas äkki ei peaks kaaluma hoopis äh, selle meetodi muutmist rohkem võrdlevamaks, et vaadatakse, millistel riikidel, millistel riikidel on paremad saavutused ja millistel väiksemad saavutused õigusriigi põhimõtte tagamisel. selle uuringu lõpposas on soovitused ja järeldused kahel kujul, kahes versioonis, ma arvan, et teises versiooni puhul on ka soovitused võib-olla on siin ruumi teistmoodi mõtlemiseks. ning äh, lisaks oma kahele eelnevale küsimusele tahaksin veel küsida, et kas äh, autorid on uurinud ka komisjoni korruptsioonivastast aruannet aastast kaks tuhat neliteist, mis äh, oli tegelikult ainus otsus pärast seda, kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal otsustati iga kahe aasta tagant selliseid arutelusid, aruandeid koostada. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, kirjutasid äh, Timmermann ja äh, teised, e-, et ähm, selliseid aruandeid enam ei koostata, vaid iga-aastaste aruannete asemel räägitakse korruptsioonist hoopis Euroopa poolaasta menetluse raames ma arvan, et meil tegelikult oleks objektiivset ja sõltumatut hinnangut vaja nii äh, selle mehhanismi raames kui ka üldisema väljakutse äh, kontekstis, äh, nii et riigid saaksid kõigepealt hinnata ennast objektiivse hinnangu alusel ja teiseks siis ka võrdluse alustel, võrreldes ennast teiste liikmesriikide väljakutsetega. nii palju minu poolt, aitäh! aitäh, proua Makovei, palun. Um, suur tänu. minu esimene küsimus äh, selle uuringu koostajatele, tegelikult ainus küsimus, mis mul on nendele uuringu koostajatele, on, et kuidas nad jõudsid selliste järeldustele, kas nad vaatasid, mis toimus äh, mis on toimunud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta jaanuarikuus Rumeenias. kas nad on vaadanud, kuidas kohtud puudutavat õigust on muudetud, ilma et oleks avalikkusega üldse konsulteeritud, vastupidiselt kohtunõukogu arvamusele. kohtunikud, prokurörid on kõik meeleavaldusteks kohtute ette kogunenud ma loen seda äh, uuringut ja, ja kuulan seda ettekannet äh, siin ja näen, et äh, kohtu, ähm, kohtute sõltumatus on tagatud. aga ma võin teile öelda, et ei, nii ei ole. kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuni nii see oli, aga alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastast küll mitte Need kolm seadust, mis võeti kohtusüsteemi valdkonnas vastu, muutsid süsteemi täielikult, nii et kohtusüsteem on nüüd allutatud äh, poliitikale, poliitikutele ja äh, praegune äh, Rumeenia valitsus vastutab selle eest ning see kohtunikud ning prokurörid on selle vastu üles astunud ning ja karistusõigustiku vallas toimuv samuti on murettekitav, äh, eriti äh, korruptsiooni küsimuses, sellepärast et sellest siin räägime. võin selle kohta ka mõningad näited tuua. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus äh, ühe kuu jooksul esitati muudatusettepanekuid ilma igasuguse avaliku konsulteerimiseta Äh, ning äh, teatavad korruptsiooni äh, altkäemaksud dekriminaliseeritud, kui antakse nüüd raha mingi teenuse eest ühest teisele ja kui äh, altkäemaksu võtab vastu sinu lähisugulane, siis ei ole tegemist enam lähi, üldsegi altkäemaksuga järsku senati esimees on ka andnud valetunnistusi ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal esitasid Rumeenia saadikud tingimuse, mis dekriminaliseerib ka valetunnistused olgu siis tegemist ükskõik millise kohtuprotsessiga, tsiviil, majandus- või karistusõiguslikuga, võib anda valetunnistusi, ilma et sellega kaasneks mitte mingisugust karistust. ja nüüd ma küsin, kas äh, tegelikult jah, te olete rääkinud rahvaga, kas olete näinud neid meeleavaldusi, sajad äh, inimesed tulid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tänavale, et protesteerida selle vastu. ma kutsun teid enda juurde kolmandale korrusele, kus olen just korraldamas fotonäitust selleks, et, et juhtida sellele probleemile tähelepanu. tegelikult reaalsus on hoopis vastupidine sellele, mida see uuring siin kirjeldab meil on mitmeid näiteid, näideid selle kohta, kuidas karistusõigustikku on muudetud, karistusmenetlust on muudetud ja kui need muudatused vastu võetakse tõesti ja kui need jõustuvad, siis äh, Rumeenia muutub kurjategijate paradiisiks, sellepärast et kurjategijad loomulikult kogunevad nendesse riikidesse, kus on kõige äh, lubavam õigusraamistik nii et äh, ei saa esitada äh, kaebust altkäemaksu kohta ilma, et äh, selle inimesega ennem oleks konsulteeritud, kellele altkäemaks on antud. see on ju naeruväärne. ja ja kõik teevad koostööd liikmesriikide vahel, aga Rumeenias tuleb kohe, kohe, kui altkäemaksust on teatatud, informeerida inimest, äh, kelle kohta selline süüdistus on esitatud, sellest samast asjaolust äh, sel samal ajahetkel. sotsiaaldemokraatide äh, esimees samuti on praegu, tema puhul, puh-, puhul on alustatud uurimist Euroopa vahendite ka seotud pettuses ja see hõlmab üle kahekümne üheksa miljoni eurot. Olav on algatanud selle uurimise. nii et äh, jah, karistusõigustikku on üritatud muuta selleks, et äh, kuidagi saavutada amnestiat ning päästa erakonna esimeest. tänane Rumeenia poliitika aastal kaks tuhat seitseteist, mis Äh, on selline, mis teenib ainult poliitikute huve ja mitte rahva huve, huve. Rumeenia on kurjategijate paradiis ning äh, kõik on küll võrdsed, aga nemad tahavad, et nemad oleksid võrdsemad äh, ning poliitiline eliit ei oleks enam, nende puhul ei saaks rakendada mitte mingisugust uurimist. ma tahaksin küsida uuesti, kas tõesti on jälgitud tähelepanelikult seda, kuidas on äh, jälgitud vastavaid direktiive, selle ülevõtmist, need venivad ja parlamenti on jäänud toppama äh, näiteks äh, varade konfiskeerimise küsimus, sest keegi ei soovi seda, kuidas seda direktiivis on üle võetud, kas olete seda uurinud? ja tegelikult äh, üheksa, üheksakümmend üheksa protsenti direktiivist on jäänud üle võtmata. jah, mehhanismi tuleb äh, järgida, tingimusi peab, võib muuta ja peatükke võib muuta. eelmises äh, raportis samuti viidati avalikule turule just nimelt seoses korruptsiooni ja pettustega seoses komis-, volinik Timmermans on välja andnud teatise, kus kritiseeritakse Rumeeniat. tagasimineku üle, tagasikäigu üle selles valdkonnas ja kritiseeritakse karistusõiguse muudatust ühesõnaga, vaadake, kuidas inimesed on tänavale tulnud, ka täna õhtul tulevad nad tänavale. ja mul on üks küsimus Rumeenia alalise esinduse esindajale. tulemusi mõõdetakse alati nõndanimetatud track record'it mõõdetakse, mitte ainult suurepäraseid sõnu, mida on tehtud, vaid mõõdetakse tulemusi, tegusid kui palju inimesi on kõrgetasemelise korruptsiooni süüdistusega süüdi mõistetud ja organiseeritud kuritegevuse süüdistusega? Äh, jah, tahaksin nüüd mõlemale uuringu koostajale sõna anda, et te saaksite siis vastata. niisiis, palun, härra Kreutzer kõigepealt. aitäh. ma vastan äh, nendele kommentaaridele, mida tegi Bulgaaria esindaja kõigepealt. jah, vabandust, Bulgaaria saadiku kommentaaridele. võib-olla äh, slaidide pealt seda väga selgesti näha ei olnud, aga te näete meie raportist, et äh, meil on vaja tõesti sellist äh, võrdlevamat lähenemist, jah, selline äh, lähenemine äh, peaks hõlmama kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja me tõesti äh, mainime siin demokraatia põhiõiguste platvormi. slaididel võib-olla selle kohta infot ei ole, aga raportis me räägime ka sellest, et korruptsioonivastase võrgustiku tegevus on lõpetatud ja võib-olla selle peaks taastama ja see oleks äh, üks äh, viis, kuidas koostöö ja jälgimiskord äh, võiks areneda siis pärast sellise komisjoni mandaadi lõppu siis edasi. aga me leiame, et on äärmiselt oluline, et me jätkaksime reformide ellurakendamise jälgimist, et me vaataksime, et ellu viiakse Euroopa Komisjoni aastatagused soovitused sellele peaksime keskenduma vähemalt praeguse komisjoni ametiaja lõpuni ja kui selleks ajaks on saavutatud käegakatsutavaid tulemusi kõigi nende soovituste osas, siis kindlasti võiks kaaluda praeguse koostöö ja jälgimiskorra asendamist mõne muu süsteemiga, mis hõlmaks kõiki liikmesriike mina võib-olla lisaksin äh, natukene nende küsimuste kohta, mis puudutasid Rumeeniat. me oleme teadlikud nendest meeleavaldustest, meil ei olnud jah aega sinna minna, aga me teadsime, et äh, sellised meeleavaldused hiljuti aset leidsid. ja me teame, et äh, kogu see küsimus koostöö ja jälgimiskorra edust on vastuoluline jah, me saime infot selle kohta väga paljudelt inimestest, kellega me Rumeenias kõnelesime. meie üritasime hinnata seda, mis on toimunud viimase kümne aasta jooksul. tuginesime siis muudatustele, mis selle aja jooksul on aset leidnud ja leidsime, et optimismiks on põhjust. aga see ei tähenda, et ei ole tagasimineku ohtu. me teame, et see oht on olemas ja see on üks äh, asju, mis loodetavasti tuleb ka selgelt meie raportist välja. Äh, võib-olla lõpetaksin sellega ja kui teil on veel täiendavaid küsimusi, oleme valmis vastama. Äh, kolleeg Makovei, palun. suur aitäh. mina ei saanud mitte midagi aru ma ei saa aru, mis organisatsioonide esindajate, kellega te olete rääkinud, kes need teatud inimesed olid, kelle vaatenurka te esindate? Te ei rääkinud mitte midagi nendest inimestest, kes on tulnud tänavale. Te ei rääkinud mitte midagi nendest äh, uutest äh, seadustest, te ei rääkinud mitte midagi kohtutest. Äh, ma tahaksin teile meelde tuletada, et kõikides koostöö jälgimiskorra teemalistes raportites kümne aasta jooksul on väga selgelt juhitud tähelepanu täidesaatvatele asutusele, näiteks riiklikud korruptsioonivastase võitluse ametnikud ja äh, poliitilised äh, institutsioonid ja kõikides raportis on, on öeldud, et äh, nemad peavad tegema oma tööd. Rumeenias on ministreid vangi mõistetud, endine ministrid Äh, spordiklubide juhid ja nõnda edasi on vanglasse sattunud, aga teistes riikides, Bulgaaria, Bulgaarias näiteks ja Ida-Euroopa riikides seda ei ole. Äh, mitte sellepärast, et selliseid juhtumeid ei oleks, vaid sellepärast, et selle, selliseid uurimisi seal läbi ei viia niisiis, minu arvates on oluline, et rumeenlased äh, on oma töö teinud ja neid tuleb õnnitleda, jah. poliitiline tahe oli olemas aga äh, viimases äh, raportis ei ole asjad enam sugugi niimoodi. selles raportis öeldakse üsna äh, karmisõnaliselt, et avali-, avalik arvamus ja poliitiline tahe pigem toetab korruptsiooni kui võitleb selle vastu. kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani kõik need, kes olid võimul, julgesid vähemalt seadusi muuta ja Äh, äh, nüüd, äh, kui sotsiaaldemokraadid ja liberaalid on võimul, ei ole üleüldse oluline, mis juhtub. isegi siis, kui meid Euroopa Liidust välja visatakse, see ei ole oluline. Te võiksite ja neid viimase kümne aasta raporteid analüüsida, alati on probleemiks olnud poliitiline tahe vahe on lihtsalt sellel, et äh, poliitikutel lihtsalt on võimalus äh, seda kõike teha ja mõned kasutavad seda võimalust, aga see sõltub inimesest endast, osad seda teevad, osad ei tee. juba aasta aega on Rumeenias poliitikud äh, teinud katseid oma vara siis säilitada, niisiis me oleme lugenud neid kümne aasta jooksul koostatud äh, raporteid ja tõesti tehti küsimus, et kas sellest kõigist äh, piisab. Äh, jah. ma arvan, et et see mm, äh, jälgimiskord on olnud edukas, see on aidanud reforme toestada, kõik äh, inimesed, kes on tahtnud midagi muuta, on äh, sellelt mehhanismilt või korralt toetust saanud ja minu arvates on administratsioon seeläbi professionaalsemaks muutunud, meil on nüüd inimesed, kes oskavad Euroopa raha kasutada, reeglitest kinni pidada ja ähm, meil on ka investorid, kes äh, tahavad raha nendesse riikidesse paigutada ja minu arvates on kõige olulisem, et äh, mõlemaid äh, riike võrdselt koheldakse, mõlemad riigid on väga erinevad. ja selline ühesugune lähenemine võib-olla tekitas mõnedes negatiivseid tundeid, aga seda ei saa sellele eh, korrale ette heita, ette heita. Eh, ma arvan, et eh, tule, tulevik, tuleviku üle peame mõtlema, millises suunas me peaksime seda koostöö jälgimiskorda edasi arendama ja me peame tõesti hoolitsema selle eest, et me mõlema riigi jaoks seda äh, süsteemi edasi arendame, nii et, et me tõesti saavutaksime ka tulemused. jah, meil on teatud probleeme ja te siin nendest ka väga selgelt kõnelesite, jah, et äh, asi on hakanud äh, poliitilist ilmet võtma jah, me oleme ka kuulamise korraldanud, minu arvates ei olnud see küll väga hea kuule, kuulamine, aga siiski. niisiis ma pole ikka veel aru saanud, mida me oleme siis lõpuks saavutanud, mida me mõlemas riigis oleme saavutanud ja kas me oleme selle jätkusuutlikult saavutanud, kas äh, pöördumatus on saavutatud, see on äärmiselt oluline äh, jah, poliitikas loomulikult tuleb alati küsida, et mis see pöördumatus on, kui enamuse ja vähemuse suhted muutuvad, siis võib ka poliitika muutuda. Äh, nii et, et mis on siis pöördumatu, mis mitte ja Äh, millistes küsimustes äh, ei ole üldse mingeid edusamme, on äh, Bulgaaria puhul siin räägiti juba prokuratuurist, rääg-, räägiti Äh, probleemidest ja äh, küsimus on selles, et miks nii pikka aega selles valdkonnas midagi pole saavutanud, et, et mis küsimustes ei ole midagi saavutanud ja millistes küsimustes me peame veel vaeva nägema, et mõlemates riikides midagi saavutatakse. ja äh, minul on täiesti ükskõik, kuidas asjad ähm, hetkel on, aga ma olen tähele, seda asja kümme aastat jälginud ja ma olen täheldanud, et erinevused on suured, mõlematel riikidel on oma nõrkusi Äh, aga kolleeg Berinski on äh, veel rääkinud korruptsioonivastasest võitlusest ja küsimus on selles, äh, mida meie siin paremini saaksime teha, et saavutada selles vallas paremaid tulemusi ja anname siis võimaluse veel inimestel sõna võtta ja siis anname sõna ka peasekretärile Need ja alalise esindaja, alanduse esinduse liige saab ka sõna ja Monika Makovee soovib ka veel sõna saada, palun. kõnelejal pole mikrofoni. Neil pole endiselt mikrofoni. võttes arvesse, kui palju on olnud äh, süüdimõistvaid otsuseid korruptsiooni ja äh, raskete kuritegu, organiseeritud kuritegude juures ärgem unustagem, et kui meil ei oleks olnud seda erisüsteemi, poleks meil mitte mingisugust korruptsioonivastast võitlust Rumeenias, kogu süsteem oleks laiali lammutatud. jumal tänatud, et see olemas on. see peaks kindlasti jätkuma, kuni kõik võrdlusalused äh, näitavad, et soovitud tulemused on äh, saavutatud, see on aidanud kaasa. meil on siin äh, ka äh, prokurörid olemas, meil võime äh, näidata, et meil on umbes kolmkümmend ministrit, kes on süüdi mõistetud ja vangi saadetud. ja üheksakümmend üheksa parlamendiliiget on saadetud vanglasse ning äh, ka mitmed äh, prokurörid ja kohtunikud on saadetud äh, vanglasse. jah, tõepoolest tulemusi on olemas, institutsioonid toimuvad ning seda tänu kohtunikele ja prokuröridele, aga erisüsteem siiski äh, inspireeris neid ning äh, nad ei, näiteks äh, Äh, mõningal juhul küll ei äh, võtnud ära immuunsust äh, poliitilist saadikutel, kuid, kuid siiski mi-, muutused on toimunud, aga praegu on need muutused negatiivsed ja tundub, et enam ei huvita kedagi see jälgimiskord ning Timmermansi pressiavaldus ütleb, et et kedagi ei huvita enam, peaasi kui ise ära pääseb inimesed esindavad Rumeeniat, mitte poliitikud ja inimesed peavad oma õigussüsteemi ise toetama ja kaitsma. ning äh, pean kordama, et jah, tõepoolest äh, koostöö järgimiskord äh, aitas, me soovime, et see jätkuks. Need poliitikud on täna olemas, aga ma ei tea, kas homme-ülehomme samuti mitte, seega seda jälgimiskorda on vaja, meil on vaja võrdlusaluseid, kuid mitte öelda, et see, mis praegu eksisteerib, on piisav ja ootan ka Bulgaaria äh, esindaja poolset arvamust. okei okay, um,, yeah I just want to uh, tänan, ma sooviksin lihtsalt äh, rääkida reformide tagasipöördumatusest. kõigepealt küsimus on selles, milliseid edusamme on tegelikult tehtud äh, ning tahaksin Mm, öelda teile, et meie raportis pööratakse väga suurt tähelepanu õiguslikele muudatustele, mis viimase kümne aasta jooksul äh, vastu võetud mõlemas riigis, mis puudutab reformide tagasipöördumatust, siis äh, nagu me ettekandes ütlesime, äh, teame, et on väga raske öelda, et oleme sada protsenti veendunud selles, et need reformid tagasipöördumatud on. kuid eriti viimased sündmused Rumeenias näitavad, et tegemist on väga kiireloomulise küsimusega. kuid äh, üks asi, mida öelda, on muidugi äh, vaadates, äh, on oluline vaadata, mida on teinud, mis tööd on teinud prokuratuur ja millised on olnud süüdimõistvad otsused. tundub, et pidevalt on uusi reegleid rakendatud. korruptsioon on olemas, sõltumata sellest, kes on võimul, kuid on oluline öelda, et, et valitsuse muudatused ei äh, muuda äh, tehtud edusamme äh, ning kui muudatused on jätkuvad, siis võib öelda, et, et need uued meetmed on tagasipöördumatud. meile Bulgaaria kohta öeldi et äh, tihtipeale oodatakse äh, kohtumõistmisega seni, kuni äh, valimised on läbi, seda, sellega tuleb tegeleda, sest see näitaks kohtusüsteemi tõelist iseseisvust. ja võib-olla üks üldine punkt selles osas, mis puudutab reformide tagasipöördumatust mõlemas ringis, siis üks kõige olulisemaid küsimusi selles valdkonnas on see, et inimeste ootused eh, muutuksid eh, tagasipöördumatuks. me rääkisime siin eh, meeleavaldustest ja pahameeleavaldustest. see näitab, et see on väga oluline ja see näitab, et koostöö jälgimiskord on loonud raamistiku äh, et äh, inimesed teaks, mida neil oleks äh, võimalik äh, oodata ja see on kaasa toonud teadlikkusega sellest, mis protsessi vältel toimub ja seda poleks lihtne olnud teistmoodi teha teiste vahenditega ning arvan, et edusamme on tehtud, kuid tulemused pole täiuslikud, riskid on olemas, kuid üks asi, mis on tagasipöördumatu, on äh, mõlema riigi kodanike ootused, äh, mida oleks äh, võimalik oodata oma valitsustelt. tahaksin Bulgaaria valitsuse esindajale veel sõna anda, et ta saaks küsimustele vastata ja kommentaaridele ka vastata, palun. Uh, suur tänu, esimees. vastusele korruptsiooni eh, juhtumite kohta, siis mul pole statistilisi andmeid kaasas, aga võin teile öelda, et eh, lõplikud eh, kehtivad kohtuotsused, neid on kolme aasta jooksul umbes stabiilselt ühepalju olnud ja seda võib öelda ka konfiskeeritud varade kohta nii palju kui mina tean, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on organiseeritud kuritegevuse eh, kohta eh, langetatud kohtuotsused eh, arv tõusnud kahekümnel seitsmele kahele, aga mul ei ole täpseid andmeid kaasas. jah, äh, me oleksime siis tänulikud kirja eest, kus need andmed oleksid, see, seda saaksite teha, aitäh härra Berinski veel, palun. tänan, proua esimees. tahtsin öelda mõningad, mõningad kommentaarid, mis puudutab äh, tagasipöördumatust, siis äh, ma äh, kordaksin seda, mida ütlesid äh, uuringu korraldajad äh, ootuste osas. tõsi on see, et äh, ühiskonnas kasvab selge Eh, otsus, eh, eh, otsustavus selle kohta, et et olukord peab selgelt muutuma. praegust olukorda peetakse murettekitavaks ning selles osas sooviksin ma taaskord viidata suurtele meeleavaldustele pealinnas, mis puudutasid keskkonnakaitset äh,, Äh, suusa äh, äh, kuurorti ehitamiseks. tegelikult see ettevõte, kes investeeris, on offshore kompanii ning see on legaalselt loodud Äh, offshore um, ettevõte ning küsimus on siis selles, et milles nüüd õieti probleem on, see ilmestab seda, mida ma just eelnevalt ütlesin, ehk siis, et korruptsioonivastast äh, võitlust äh, peab arutama kõikidest erinevatest valdkondadest lähtudes, vaadates, millised mehhanismid seda võimaldavad, oleks õigustatult tegelikke tavasid riigis võrrelda kogu selle kontekstiga, milles erinevad äh, kaasused toimuvad. ma jagan äh, nende muresid, kes äh, meele avalda-, meelt avaldavad ja ei ole mingisugune vabandus, et tegemist on ettevõttega, mis on kuskil kaugel loodud ja me ei pea mõtlema selle peale, kelle oma ta on ja millega ta tegeleb. sest legaalselt see õigusrikkumine ei ole ning äh, me peame välja töötama erinevad lähenemised ja muudatused, et meil oleks võimalik, et me saaks lahendada ka selle probleemi, mis meie komisjonile muret teeb, mis on siis Euroopa varade illegaalne kasutamine. proua Makovei, aga siis küll lõpetame. Since it seems it's uh, just the two of us, we have more time um, is true and that's the only thing <clears throat> I tõsi ja see oh. ainus asi, millega ma nõus olen ja mu kolleeg rõhutas seda ka, ainus asi, mis on tagasipöördumatu, on rahva tahe, rumeenlaste tahe, nad ei soovi lahkuda Euroopa Liidust, nad soovivad äh, et reformid leiaks elurakendamist, et õigussüsteem toimiks kõigile võrdselt, eh, seda eh, nii avaliku elu tegelastele kui ka mitte. ning nad soovivad edasi liikuda, nad soovivad, et asjad areneks, et Euroopa fondide vahendeid ei röövitaks. praegu Rumeenia on esimene riik maailmas, kus eh, lahkuvad just nimelt selle probleemi pärast, eh, pärast eh, Süüriat teisel kohal, sest eh, ja Süürias on sõda. inimesed protesteerivad, lehvitavad Euroopa Liidu lippe või siis Rumeenia lippu, millele on lisatud Euroopa lipp, näiteks vaadake ma tõstan seda ka ekspertidele. näete isegi seda noort naist, kellel on äh, ümber tõmmatud Euroopa lipp. ta on täielikult ahastuses, sest äh, kõik arvavad, et äh, kõik see, mis praegu toimub, võib tähendada, et Euroopa Liit, Rumeenia peab Euroopa Liidust lahkuma. bei mir, nein, bei mir aus dem, auf dem, das Generalsekretariat der kas komisjoni peasekretäriaat soovib ka sõna saada? palun, härra Šviš. suur aitäh. kõigepealt tahaksin ma tervitada asjaolu, et äh, selline raport on tellitud. Äh, see raport äh, on vägagi kooskõlas komisjoni enda lähenemisega ja sooviga, et meil pärast kümmet aastat oleks siiski ülevaade sellest, mida koostöö ja jälgimiskord on saavutanud ja mis võiks jät-, järgmine samm olla Äh, komisjoni liikmed ilmselt mäletavad, et möödunud aasta alguses me äh, koostasime raporti, äh, mille lähenemine oli hoopis teistsugune varasematest raportitest. me tegime ülevaatliku kokkuvõtte kümnest aastast ja see võimaldas meil ka natuke ülevaatlikumalt muutusi hinnata ja me otsustasime ka läheneda natukene teistmoodi tulevikule, me eraldasime siis äh, äh, piiratud arvu soovitusi, mille ellurakendamine võimaldaks siis koostöö ja jälgimiskorra lõpetada. ja loomulikult on vajalikud ka edusammud siis äh, olulistes valdkondades, mida hinnatakse siis jaanuaris nii et, et me eh, mõlemad soovime näha seda eh, pikaajalist eh, mõju mõlemast, see tuleb välja ka siis sellest uuringust, mille teie tellisite. ning ma arvan, et siin raportis tuuakse väga selgelt välja mõningad konkreetsed koostöö ja jälgimiskorra tunnused, iseäranis need asjaolud, mis on seotud selle korra algusega tollal oli tegemist väga ebatavalise koostöövormiga, praegu seda nii ebatavaliseks ei peetaks. ja see on äh, seotud äh, uue lähenemisega liikmesriikides, äh, kellel on tõsiseid probleeme ja mõnikord võib tegemist olla selliste väga tundlike teemadega niisiis aastate jooksul on see Äh, viinud selleni, et komisjon on oma ülesandeid äh, täitnud, äh, minnes süviti ja arenedes ning võib-olla siit on ka tekkinud sellised tunded, et komisjon on, on läinud liiga kaugele ja on neid võrdlusaluseid muutnud, aga meie oleme alati leidnud, et me oleme säilitanud äh, selle põhilähenemise, millega me alustasime. ja kui rääkida pikemast perspektiivist, äh, millest siin on kõnelnud ka komisjoni liikmed ja ka raportis kõneldakse, siis äh, proua esinaine, võib-olla mäletad, et et möödunud aasta äh, sügisel kõnes olukorrast Euroopa Liidus äh, president Juncker ütles, et selle aasta sügisel me esitame äh, dokumendi, mis käsitleb just nimelt õigusriigi põhimõtete ellurakendamist ja ma olen täiesti kindel, et koostöö ja jälgimiskorra kogemus on väga oluliseks sisendiks sellele dokumendile mulle tundub, et see raport ja see, kuidas äh, siin on kokku võetud äh, koostöö ja jälgimiskorra mõju ja, ja mõju on olnud selge. Äh, see kord ei ole olnud täiuslik, see ei ole suutnud lahendada kõiki probleeme aga meie nägemus asjast on täpselt samasugune. ülesanne, mis meie ees seisis, oli väga keeruline ja see Äh, kuidas siin raportis räägitakse koostöö ja jälgimiskorra hinnangust, äh, kuidas sellele keskendutakse, on väga hea, et siin öeldakse, et kõik sõltub koostööst äh, poliitikute ja teiste sidusrühmade vahel koha peal. meie leiame, et me oleme suutnud aidata neid olulisi sidusrühmi, oleme äh, Äh, aidanud teha koostööd valitsustega ja kodanikeühiskond on samuti olnud väga oluliseks elemendiks äh, kogu selles koostöö jälgimiskorras. lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et me nõustume vägagi äh, Äh, selle äh, üldisuse ja tulemuste saavutamisega. Äh, väga oluline on kindlustada aset leidnud muutused. väga raske on olla asjade suhtes kindel alati on teatav kahtlus selles osas, mil määral asjad on juurdunud jah, tulemuste jätkuvus või järjepidevus on midagi, mis äh, annab vihjeid selle kohta, aga ma olen tõesti nõus, et, et seda võib näha ka äh, inimeste ootustes ja komisjoni liikmete ootustes äh, ja ka uuringu autorid kõnelesid sellest. ja kui vaadata Eurobaromeetreid, mida komisjon on koostanud, siis äh, ka need näitavad, kui väga äh, inimesed kahes liikmesriigis on seostanud neid teemasid ja ja Euroopa äh, Liidu liikmelisust, nii et, et see on ähm, üks väga oluline asi, millele saame tugineda ja me loodame, et me vähemalt äh, mõnedele küsimustele oleme selle korra läbi suutnud vastuse anda, aitäh. aitäh, lähtume siis sellest, et see koostöö ja jälgimiskord jätkub. me ei ole veel rääkinud sellest, kas rohkem Euroopa Liidu raha ka vaja läheb, kui ma vaatan komisjoni esindatud arve äh, siis äh, tundub mulle, et kõik on justkui korras, et äh, korruptsioon on äh, kõikides liikmesriikides äh, välja juuritud, põhjust selleks ma küll ei näe. igatahes võtame siis asja teadmiseks. võib-olla ütleksite veel, milline on see koostöö ja jälgimiskorra edasiareng, millises suunas komisjon näeb selle Äh, korra edasist arengust. annaksin selleks äh, vastamiseks teile veel korra sõna. meie äh, kavatsus möödunud aasta raportis oli olla väga konkreetne nende mm, piiratud soovituste osas ning panna paika selline väga selge nimekiri sammudest, mis meie arvates tuleb astuda, aga need eh, nõuavad ka teatavat poliitilist pühendumust. võib-olla need olid natukene täpsemad võrreldes meie varasemate soovitustega, aga need olid ka sellised, mis nõudsid tõelisi jõupingutusi ning eh, see oli väga oluline meie mõtteviisis. ja veel üks asi nende soovituste puhul, mida üritasime saavutada, me üritasime need koondada teatud raamistike loomisele, institutsioonide vaheliste sidemete loomisele, mis tagaksid teatava järjepidevuse. nii et, et me kutsusime institutsioone üles, ise üles näitama vastutustunnet, lootes, et eh, niimoodi tagame pikaajalise jätkusuutlikkuse eh, jah, eh, ei saa ju loota süsteemi peale, kus kogu aeg väljastpoolt peab sisse panema midagi. Äh, pühendumus peab tulema institutsioonidest endast ja sidusrühmadelt endalt äh, nendes kahes liikmesriigis. Nemad peavad asju edasi arendama. see on olnud siis äh, meie lähenemine, me oleme üritanud arendada just nimelt seda arusaamist, et tööd on võimalik teha nii-öelda seestpoolt ja saab äh, tugineda siseriiklikele institutsioonidele selle töö jätkumise osas, aitäh! aitäh! Äh, jah, äh, mulle ei tule ühtegi küsimu-, mõtet pähe, et mida me nüüd edasi teha saaksime, aga eks me seda koos arutame, mida me peaksime paremini tegema, et asja veelgi edendada et me saaksime paremad tulemused näiteks Euroopa Liidu raha kasutamise osas. tahaksin uuringu koostajaid tänada, tahaksin äh, tänada ka alalise esinduse liiget, et ta siia tuli, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja läheme nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde tegemist on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eriaruandega, äh, kontrollikoja eriaruanne siis, mis puudutab äh, Euroopa Keskpanga kriisijuhtimise toimimise tõhusust ja härra Pirinski esindab meil siin siis raportööri ja tehke siis ähm, lühike sissejuhatus, kümme-viisteist minutit äh, ja siis hakkame ka, ähm, jah, räägime nüüd siis sellest eriaruandest. Our... teen lühidalt. tutvustasime oma raporti EKB tehtava pankade kriisijuhtimise toimimise tõhususe kohta, tegemist on kolmanda auditiga äh, terves reas, kõigepealt vaatasime pankade äh, järelevalvesüsteemi üle ja selle kohta koostasime raporti kakskümmend üheksa, kaks tuhat kuusteist, siis pankade toimimine olukordades, äh, kus ja selle tõhusus ning äh, praegune audit siis ja siis kolmas raport on äh, siis, kui tegemist on äh, pankroti järel olevate pankadega. see viidi läbi kaks, paar nädalat tagasi. selle raporti puhul vaatasime EKP pankade kriisijuhtimise toimimise tõhusust, kriisijuhtimise fookusega vaatasime siis taastumisplaneerimise üle kriisiolukordadeks, samuti vaatasime üle, kuidas on, kuidas tuvastatakse panga finantstingimuste halvenemist, selleks et võtta vajadusel meetmeid. Euroopa Keskpank on tõesti loonud kriisi ohjamise raamistiku, organisatsiooniline ülesehitus ning ressursid taastuskavade kohta ning pankade järelevalve kohta kriisiolukorras on äh, vastuvõetavad, aga tegime omalt poolt äh, siiski soovitusi mõningate asjaolude kohta, mis meile silma hakkasid. kõigepealt äh, EKP hindamisprotsess on positiivne, nagu ma ütlesin, monitooringusüsteemid ja menetlused ning suunised on paigas aga on mõningaid probleeme ja nende probleemidega toimetulekuks peaks äh, EKP esitama täiendavalt, äh, täiendavaid suuniseid taastuskavade indikaatorite, näitajate kohta ning äh, täpsustusi kriisituvastuse näitajate kohta. EKP operatiivraamistik kriisijuhtimise vallas on disainiliselt mõningates kohtades puudulik ning on teatavaid lünki Äh, varase sekkumise äh, suunised on ebatäiuslikud ning objektiivsed kriteeriume ei ole paigas selles valdkonnas, äh, selle probleemiga peaks EKP tegelema et personal saaks täiel määral aru, äh, millised on nende õiguslikud volitused ning äh, milliseid meetmeid tuleks kaaluda konkreetsetes äh, olukordades. mida teha siis, kui tegemist on pankroti järelevalve pangaga, siis EKP peaks konkreetselt operatiivsuunised välja töötama selle kohta, et jällegi personalil oleks paremini valmis sellisteks olukordadeks, kui nad praegu on. ehkki pärast eelmist auditit on olukord paranenud, kõiki tõendeid selle kohta siiski ei äh, esitatud EKP poolt. ma ei hakka sellest äh, täpsemalt rääkima, aega ei ole, aga mõningad äh, infot, mida me nõudsime, ei esitatud või esitati ebatäiuslikult, mis tähendab, et selle auditi järeldused on sellised, et me ei saa täielikult kinnitada operatsioonid, operatiivset kriisijuhtimise tõhusust praktikas. ja suur tänu ma tahaksin rääkida ka sellest süsteemist, milles ta EKP töötab, see eeldab, et ta et Euroopa Keskpank teeb head koostööd, aga praegusel hetkel on see koostöö ei ole täielik. praegusel hetkel aga ei saa kontrolliorganid piisavat informatsiooni. suur osa suhtumisest äh, ühtse kriisilahendusnõukoguga ja äh, EKP-ga äh, ei ole täiulik, mõlemad organid töötavad äh, selle kallal. ja mõningad äh, ähm, süsteem, mõningad parandused on hädavajalikud selleks, et äh, järelevalve tasandilt äh, süstemaatiliselt infot edastatakse automaatsetel alustel, see on üks osa meie soovitustest samuti. suur tänu! suur aitäh. kolleeg Berinski saab raportööri nimel sõna, palun. Yes, uh, Madam Chair, thank you for your understanding and tänu, uh, proua esimees, uh, kolleegid, uh, kallid kolleegid, proua Ajala Sender paraku ei saa tulla täna siia, aga ta palus mul omalt poolt tutvustada mõningaid mõtteid. jah väga tore, et kontrollikoja üldine hinnang on positiivne. ühtse järelevalvemehhanismi kohta ja kriisijuhtimise raamistik on vastuvõetav, ehkki operatsioonilisel tasandil on teatavaid puudujääke. aga samas on vaja olulisi parandusi ning mainin mõningaid mureküsimusi, millest juba tegelikult siin ühel või teisel määral räägiti. kõigepealt ähm, auditi ähm, puudulikkus, kuivõrd Euroopa Keskpank ei andnud piisavalt informatsiooni ja teabele juurdepääsu piiramine kui selline juba iseenesest on probleem. sellest oleme juba rääkinud varem korduvalt ja seetõttu Kontrollikoda ei saanud äh, teha piisavaid järeldusi taastuskavade kohta ja see ei ole vastuvõetav, et teabepuudusel ei saa volitusi korralikult hinnata. ja äh, Kontrollikoda juhtis, et koostöö teiste pädevate asutustega ei ole endiselt täiuslik ja, ja koostöö ühtse kriisilahendusnõukoguga vajab parandamist. ning äh, meil oli ühtse kriisi, me vaatasime ühtse kriisilahendusnõukogu raportit äh, ning Kontrollikoda leidis selle nõukogu loomise juures tõsiseid puudujääke. samuti info vahetus Euroopa Keskpanga ning ühtse kriisilahendusnõukogu vahel oli puudulik, koostöö oli puudulik, me tahaksime teada, kuidas on konkreetsemalt lood teabe juurdepääsuga ja nii edasi. veel? pankade järelevalve hind kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli hinnanguliselt nelisada üheksakümmend miljonit eurot kas meil on täpsemat infot või on ainult hinnangud, kas on mingid lõpparvud tegelike kulude kohta. ja suurem osa pankadest olid kriisijuhtimises vähemalt aasta ning äh, üldine hinnang oli halb ja äh, ühtne järelevalvemehhanism toodi sisse selleks Euroopa pangasüsteemi stabiilsemaks muuta, kui hästi on nüüd siis äh, pangad ette valmistatud, kas äh, pangad on nüüd stabiilsemad kui kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal? Need on meiepoolsed kommentaarid. aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, tervitada siin Euroopa Keskpanga esindajat, ma ei saa teid kahjuks nimeliselt tervitada, äh, kuna ma ei tea teie nime, aga te ise tutvustage ennast ja te saate ka sõna, palun. Um... aitäh. Alex Hobart. Alex Hobart. Department of the, the ECV. esindan siis Euroopa Keskpanka ja mõningad kommentaarid ka meie poolt lühikesed kommentaarid, me hindame kõrgelt Euroopa Kontrollikoja tööd ning Euroopa Kontrollipoja panust meie operatiivse tõhususe parandamisele äh, pankade järelevalve valdkonnas mis puudutab seda kontroll, konkreetset aruannet, siis kuus kaheksast soovitusest on meie arvates asjakohased ja see näitab, et me leiame, et tegemist on konstruktiivse panusega, mis aitab meie toimimise tõhusust parandada. tõesti, me juba valmistame ette soovituste ellurakendamist, sealhulgas, mis puudutab koostööd ühtse järelevalve, ühtse kriisilahendusnõukoguga me tahame siis samuti taastumisnäitajate definitsiooni paika panna ning äh, anda suuniseid varase sekkumise kohta. kaks soovitust aga ei olnud meie jaoks vastuvõetavad. üks meie arvates sellepärast, et see on juba rakendatud ja teine äh, puudutab teabe jagamist, me kohe ütleme, et me oleme sellele vastu, sellepärast et meie arvates äh, teeb eh, Euroopa Keskpank ja Kontrollikojaga täielikku koostööd, ka selle auditi raames oli see nii. mis puudutab seda koostööd, suur osa meie ajast ning ressurssidest oli pühendatud Kontrollikoja auditile, viis, üle viiesaja dokumendi üle viie tuhande lehekülje, lisaks sellele ähm, lisaks nendele kolmekümne kaheksale kohtumisele pidasime me mitmeid äh, telekonverentse, esitasime täiendavaid selgitusi ja vastasime auditimeeskonna küsimustele. ja Euroopa Kontrollikoda sai infot äh, nii poliitiliste meetmetega kui äh, konkreetsete tegevuste kohta, aga pangaspetsiifiline informatsioon no, muudeti anonüümseks selleks, et mitte paljastada konkreetsete pankade identiteeti. nii et ähm, see info, mida me jagasime, oli piisav selleks, et Euroopa Kontrollikoda saaks esitada üksikasjaliku kvaliteetse raporti ja selles oli piisavalt infot erinevate valdkondade kohta, koostöö kriisivaldkonnas, äh, taastamise planeerimine ja nii edasi ja nii edasi. ja kontrollime, kinnitame üle, et me tahame tänada Euroopa Kontrollikoda selle aruande eest ning oleme valmis äh, suurt osa nendest soovistustest ellu rakendama ning äh, jätkama head koostööd Euroopa Kontrollikoja kolleegidega aitäh, kõlab paremini, kui ma arvasin, aitäh. Äh, ma loodan, et see on äh, algus äh, viljakale koostööle. kas Euroopa Komisjoni poole pealt on sõnasoovi, ei ole, siis oleme selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud. me praegu ainult tutvustame lühidalt seda raportit, kui raportöör ise ka juba kohal on, siis saame selle teema juurde juba tagasi tulla aga äh, me tõesti tahame teistele komisjonidele, nagu näiteks tööstuskomisjonile või vabandust, majanduskomisjonile äh, anda võimaluse oma tööga kiiresti alustada, nii et, et seetõttu tutvustamegi me neid raporteid siin ainult lühidalt äh, jah, niimoodi see töö meil siin parlamendis on korraldatud, aga suur aitäh, et te täna siia tulite ja nüüd jõuame siis järgmise eriraporti juurde, mis puudutab äh, makromajanduse tasakaalustamatust ja ähm, härra äh, Madis on raportöör ja meil oli jällegi raportööriks äh, proua Ajala Sender, keda esindab härra Berinski, aga palun nüüd tutvustage kõigepealt raportit. Thank you, madam chair uh,. I will present. aitäh ma tutvustaksin äh, siis ähm, äh, seda, kuidas äh, komisjon makromajandusliku tasakaalustavate menetlusele on lähenenud. me leiame, et komisjon peaks oma tegevuse teatud aspekte oluliselt parandama ja keskendungi nüüd soovitustele, aga kui soovite, siis annaksin ka taustainfot kõigepealt me leiame, et seos ähm, makromajandusliku tasakaalustamatuse äh, ja nende soovituste vahel, riikidepõhiste soovituste vahel on midagi, mis vajab tugevdamist. Äh, kuidas seda teha? Äh, võiks teha näiteks niimoodi. Need põhjalikud analüüsid või Äh, need analüüsid, mis sisaldavad siis hinnanguid tasakaalustamatuse tõsiduse suhtes, äh, peaksid olema siis äh, aluseks poliitiliste valikute arutusele ja siis juba võiks kvantitatiivselt vaadata, kui palju üks või teine ettepanek neid tasakaalunihkeid kõrvaldada aitaks. ja siis nende analüüside põhjal panna paika riigipõhised soovitused see, mida me välja pakume, ei ole tegelikult midagi eriti uut, sellepärast et äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse alguses äh, asi just niimoodi oligi, siis olid need põhjalikud analüüsid, äh, seal oli olukorra tõsiduse hinnang, siis olid poliitilised arutelud ja siis sellised laiapõhjalised soovitused Äh, lõppsoovitused pani loomulikult äh, paika komisjon oma dokumendis. kui aga äh, vaadata ühte, mis oli see puudu selles algses plaanis, see oli fiskaalpoliitika kaalutlused olid välja jäetud. fiskaalpoliitika mõju Äh, tasakaalustamatusele on midagi, millega tuleb arvestada ja fiskaalpoliitika peaks olema üks vahend tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks. aga esialgses äh, äh, analüüsis jäi see kõrvale. ja kuna ma juba selle fiskaalpoliitika teema juurde tulin, siis hilisemates etappides on see samuti puudunud, ühe, üks erand siiski on, selleks on äh, Äh, Saksamaa äh, eelarve ülejäägi analüüs ja selle mõju teiste riikide äh, tasakaalule see oli hea samm edasi, aga me leiame, et fiskaalpoliitika on teema, mis ei peaks seostuma ainult majanduskasvu ja stabiilsuspaketiga, sest see on seotud ainult keskpika perspektiivi fiskaal jätkusuutlikkusega, aga mitte näiteks fiskaalpoliitika mõjuga tasakaalustamatusele, jooksev kontole ja konkurentsivõimele nii et, et me leiame, et fiskaalpoliitika analüüs ja fiskaalpoliitika kasutamine peaks olema nende põhjalike analüüside lahutamatu koostisosa. ma kirjeldasin juba, kuidas äh, need esialgsed põhjalikud analüüsid välja nägid ja äh, räägiksin nüüd sellest, kuidas asjad hiljem on arenenud. kõigepealt äh, Äh, nendest analüüsidest viidi välja tasakaalustamatus analüüs ja see viidi komisjoni teatistesse. siis poliitilised valikuvõimalused viidi samuti põhjalikest analüüsidest välja, selle teema juurde ma tulen veel tagasi. ja ja lõppkokkuvõttes selle aseks, et koostada, selle asemel, et koostada erinevaid dokumente, mida määrus selgelt ette nägi, hakkas komisjon äh, Äh, sisse panema siis äh, sisu kokkuvõtet tasakaalustamatuse kohta oma riigipõhistesse struktuurireformi aruannetesse. ja see on äh, kogu selle menetluse nõrk koht. nii ei ole võimalik üldsust veenda, et vaja on nende tasakaalustamatustega tegeleda ja välja pakkuda meetmeid meet Äh, kuna komisjon jättis need poliitilised arutelud äh, põhjalikest analüüsidest välja, siis äh, hakkas menetlus välja nägema niisugune. kõik reformi ettepanekud, mis tulevad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, Need lihtsalt vaadatakse läbi ja siis neid nimetatakse siis makromajanduslikult olulisteks. ja see nimekiri on tavaliselt üsna pikk ja niimoodi kaobki keskendumine ära komisjon ei teinud vahet ka väga pikaajaliste reformide vahel, mis äh, pikas perspektiivis tõesti potentsiaalset majanduskasvu suurendavad, aga keskpikas perspektiivis ei oma nad mingit erilist mõju majanduslikule tasakaalustamatusele näiteks äh, kui riigil on suur äh, strukturaalne jooksev konto tasakaalustamatus, aga samas viib ellu pikaajalisi haridusreforme, jah, see pikaajaline haridusreform äh, võib mõjutada pikas perspektiivis majanduse kasvutempot, aga väga raske on kindlaks teha, kui palju täpselt aga on äärmiselt ebatõenäoline, sellised struktuurireformid võivad mingil olulisel viisil mõjutada näiteks jooksevkonto defitsiiti või riigi eh, netoinvesteeringute negatiivset positsiooni ja siit ka need kriisid, mis meil aastate jooksul on olnud. niisiis need eh, analüüsid lahutati reaalsusest ja sellest ei olnud eriti palju abi komisjon on öelnud, et riigipõhised soovitused äh, ei peaks äh, peegeldama äh, mitte üksnes viimast perioodi, vaid ka varasemaid perioode ja ka teisi komisjoni dokumente. jah, tõepoolest, miks mitte aga väga raske on avalikkusel mõista, miks siis on konkreetne soovitus paika pandud Äh, kui tuleb vaadata läbi terve rida dokumente selleks, et majanduslikku argumenti selle jaoks leida. Äh, nende soovituste lahutamine analüüsist äh, selgitab ka, miks nende tasakaalustamatusega väga palju ei tegelda komisjon ise on koostanud väga veenvaid dokumente, mis näitavad, et ellurakendamise tase on tegelikult väga madal meie järgmine soovitus on see, et komisjon peaks aktiveerima äh, ülemäärase tasakaalustamatuse menetluse, kui liikmesriigis selline olukord on tekkinud aga siiamaani komisjon ei ole nõukogule sellise sammu astumist veel kunagi soovitanud, on võtnud kasutusele küll sellise ülemäärase tasakaalustamatuse, mis nõuavad sellist menetlust ja sellised äh, tasakaalustamatused, mis menetlust ei nõua, aga menetlust ennast pole kunagi käivitatud see puudutab siis äh, seda raportit, siin on väga selgelt öeldud, et, et see äh, korrigeeriv meetod, äh, menetlust, seda tuleb jõuliselt kasutada, niipea kui need tasakaalustamatused on kindlaks teha. Euroopa Keskpank juhtis samuti hiljuti tähelepanu sellele, et kõigi vahendite kasutamine, sealhulgas ka korrigeerivate vahendite kasutamine on euroala huvides meie järgmine soovitus on, et äh, komisjon peaks äh, vastu võtma, avaldama ja kohaldama selgeid äh, kriteeriumeid nende tasakaalustamatuste liigitamiseks ja kindlaks tegemiseks on vaja rohkem selgust, miks üks või teine riik ühte või teise kategooriasse paigutatakse. iseäranis on see vajalik, et eristada neid riike, Äh, mis on sattunud ülemäärase tasakaalustamatuse kategooriasse, aga mingit menetlust ei ole algatatud ja äh, mis oleks see alus, millel seda menetlust saaks alustada? ma mainisin juba fiskaalpoliitikat ning äh, me tunnistame positiivseid, tunnustame positiivseid samme, mida komisjon on astunud suurte eelarve ülejääkide osas Äh, eriti kui sellega käib kaasas ka madal intressimäär. Äh, see, mis Saksamaal toimus, oli tõesti äh, õige ja analüüs küll avaldati hilja, hiljem, aga sellest oli kasu. aga fiskaalpoliitika aspektist peaks asju analüüsima ka nendes riikides, kus on probleeme negatiivsete investeeringutega, sellepärast et seosed on siin väga selged ja me kutsume komisjoni üles parandama teavitamist. me tegime ettepaneku, et komisjon peaks olema kättesaadav liikmesriikide parlamendidele selgitamaks, eh, mis konkreetne soovitus ja miks konkreetne kategooria sellele riigile, see võiks olla konkreetne esimene samm. ja ma ütlesin, et on vaja selgemat seost eh, analüüsi eh, ja soovituste vahel Äh, ja see aitaks kaasata ka üldsust liikmesriikides. praegune lähenemine ei ole selleks lihtsalt sobiv. meil on umbes viisteist äh, soovitust. Äh, ja räägiksin kahest, millega komisjon ei ole nõus. üks puudutab klassifitseerimise kriteeriumite avaldamist. meie tegime ettepaneku et komisjon pakub välja muudatusettepaneku praeguse määruse tekstile. Eh, niimoodi kodifitseeritakse siis praegune praktika, kus meil on kaks kategooriat eh, tasakaalustamatuse menetluses, sest praeguses tekstis on öeldud, et selles tekstis öeldakse siis järgmist kui tõsised makromajanduslikud tasakaalutamatused tehakse kindlaks, siis tuleb algatada tasakaalustamatuse menetlus. komisjon ütleb, äh, aga see ei äh, tekita komisjonile kohustust soovitusi esitada, vaid äh, poliitilist soovi kaasseadusandjale, et asjad peaksid kulgema teatud viisil. kuna teie olete üks kaasseadusandjatest, siis võib-olla äh, selline tõlgendus on teie huvides. igatahes, eh, kas te olete selle tõlgendusega, mida komisjon pakub, nõus või ei, on eh, põhjust, et see muudatusettepanek siiski tehakse, et eh, on kooskõla tegeliku ja määruse, olukorra ja määruse vahel, aitäh! aitäh! jah, me nägime ette lühikese et ettekande, äh, aga nüüd on see pikaks läinud ja kolleeg Pirinski, palun yes,. Uh, suur aitäh teile. üritan ka väga lühidalt rääkida. ma usun, et peaksime selgelt mõtlema makromajandusliku tasakaalutuse menetluse peale, sest oma esialgses ülesehituses ja eh, praeguses faasis Euroopa majanduses, nagu me teame, menetlused olid eh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal välja töötatud vastusena finantskriisile, kus oli väga palju jooksevkonto puudujääke, kus oli ka äh, Äh, oht selle, et äh, üle kuumeneb äh, kinnisvaraturg ning seega sooviti lihtsalt selle tegevusega tulevasi kriise ära hoida. me oleme teadlikud sellest, et see, et kuna see on osa Euroopa poolaastast, mis on isepidevas arengus ja muutumises, ning sellega äh, seoses äh, nõukogu äh, komisjon ja parlament sooviks teada, kuidas see paremini toimima hakkaks, sest see ei ole kõige nähtavam ja kergemini mõistetav menetlus. seega arvan, et, et kontrollikoda ja raportöör on õigustatult täheldanud, et meil on kontseptuaalne probleem äh, kontseptuaalne väljakutse. peaksime mõtlema selle peale, kuidas me suudame korrektselt identifitseerida eh, seda, eh, mis asi on makromajanduslik tasakaalustamatus ning eh, kuidas me saaks seda kõike kokku viia ülevaatliku poliitikaga. küsimuse all on ju tasakaalustamatusest üle saamine, mis on ohtlik kogu Euroopa Liidule, mitte ainult liikmesriikidele. seega arvan, et komisjonil on siin suur ülesanne ees ning ma hea meelega ja huviga kuulan seda, mida komisjon öelda tahab, sest äh, nagu öeldi äh,, on puudu otsesest selgusest rakendamisest äh,, rakendamise ja tagajärgede kohta ning samuti ka selle seose kohta riigipõhiste soovituste osas, nii et ma arvan, et meil oleks hea saada siin äh, pisut selgitusi, tegemist on huvitava äh, raportiga ja siin on väga palju sellist, mida me peaksime arvesse võtma. aitäh, ma arvan, see on jah, äh, seadusandja äh, ülesanne, meie variraportöör EKONi komisjonist on samuti eh, sõna palunud ja võib-olla tahate vastata sellele kiitusele, mida te bulgaarlaste suust praegu kuulsite? jah, ma võiksin kogu päeva kuulata neid, aga aitäh aitäh Kontrollikojale tehtud töö eest ja ma olen kolleegiga nõus, see eriraport on esitatud väga äh, õigel ajal, me tõesti saame praegu koos komisjoniga vaadata, kuidas muuta seda menetlust üldise, üldsusele arusaadavamaks ja ka liikmesriikide poliitikutele arusaadavamaks. sest et äh, meie peame ju hoolitsema ka selle eest, et liikmesriikide parlamendid ja kolleegid äh, tunnevad omanikutunnet nende riigipõhiste soovituste osas, et need äh, soovitused ellu rakendatakse, et need ei oleks mingi äh, kopeerimine eelmise aasta raportitest ja me peame tõesti vaatama, mis liikmesriigiti toimub, milliseid edusamme on tehtud, kui äh, Äh, on äh, tõesti selline tasakaalustamatus, mida siseriikliku poliitikaga saab parandada ja kui on mingi selline tasakaalustamatus, mis teeb, äh, tekitab süsteemsed riskid kõikjal, siis ähm, siin menetluse käigus tuleb selliste võimalustega arvestada. nii et, et väga olulised on fiskaalreeglid, ma kuulasin Kontrollikoja seisukohti ja tõesti on selge, et äh, mõned äh, komisjoni liikmed ei soovi selles suunas minna, nad ei soovi äh, soovi edasi tegeleda nende tasakaalustamastustega, eriti just nimelt suuremate liikmesriikide puhul me võtsime siin vastu äh, stabiilsus- ja majanduskasvu äh, osas muudatusettepaneku kümme, viisteist aastat tagasi, meil oli erinev lähenemine suurtele ja väikestele liikmesriikidele, aga nüüd on selge, et reeglid on kõigi jaoks äh, ja neid tuleb täita. ja üks küsimus ja ma ei ole päris kindel, mida Kontrollikoda sellest arvab, aga kas me ütleme, et see mudel, mis meil praegu on, Äh, kümme aastat pärast seda, kui me teame, mis tegelikult juhtus, kas see mudel on äh, tõesti äh, piisavalt tugev, et ta suudab toime tulla suurte tasakaalustamatustega, kui need tulevikus peaksid tekkima. praegu on selline rahulik aeg, majanduskasv Euroopa Liidus ja euroalas eriti aga me peame nüüd hoolitsema, et me just nimelt reegleid lõdvemaks ei lase ja et need oleksid ikkagi kohaldatavad. kas sellest mudelist piisab? ma ei ole selles päris kindel, äh, eriti äh, pärast seda, mida komisjon ütles. Äh, minu arvates on see asi vägagi olulise tähtsusega see on oluline asi, mis vajaks kommenteerimist, et kas see mudel ikkagi on piisav selleks, et probleeme lahendada. Ehm, meil toimub ülemkogu äh, sellel, äh, sellel teemal, nii et, et me võib-olla peaksime vaatama seal, mis, äh, mida saab teha, mida ei saa teha. et me peaksime tõesti suhtuma sellesse raportisse ja siin sisalduvatesse soovitustesse tõsiselt, aitäh. ja komisjoni nimel proua Plussavski, palun. aitäh aitäh raportöörile ja aitäh ka lugupeetud parlamendisaadikutele eh, selle eest, et te seda raportit olete kommenteerinud. tahaksin sissejuhatuseks öelda, et komisjon tervitab Kontrollikoja aruannet ning eh, me oleme siin komisjonis juba korduvalt öelnud ja tahaksin seda veel kord öelda, et meie oleme pühendunud läbipaistvusele, aruandekohustuslikkusele ja seetõttu tervitame konstruktiivseid soovitusi, mis äh, aitavad kaasa äh, õigusaktide parandamisele ja antud juhul siis äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tasakaalustamisele nagu te juba nägite komisjoni vastustest, mis sinna raportisse on lülitatud, on komisjon enamikuga Kontrollikoja soovitustest nõus ja on valmis need ellu rakendama. Äh, tegelikult äh, paljud soovitused keskenduvad äh, sellele, et tugevdada ja parandada makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse aspekte, millega komisjon juba tegeleb. ja seda siin ka raportis korduvalt mainiti ja ka raportöör ise juhtis sellele täna tähelepanu. kõigepealt aga tahaksin kasutada võimalust ja meenutada ka, milline on see laiem pilt, mida parlamendisaadikud on juba teinud makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse järelevalve on täitnud väga olulise lünga Euroopa Liidu majanduse tegevuse vallas toimuva järelevalve osas seda valdkonda me enne kriisi ei hõlmanud ning makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus hõlmab väga laia äh, asja, asjade ringi. Äh, see võeti kaks tuhat üksteist kasutusele siis, kui Euroopa Liidu majandus oli kõige suuremas kriisis Äh, see menetlus on toetanud ning äh, jälginud tasakaalustamatuse korrigeerimist Euroopa Liidu liikmesriikides, et need kohanemised oleksid tõesti olnud äh, jätkusuutlikud ja vastupidavad ja samuti oleme üritanud kontrolli all hoida ka sotsiaalseid kulusid Äh, niisiis äh, me oleme saavutanud tõesti muljetavaldavaid tulemusi, äh, tahaksin teid veel kord tänada rakendamise eest, seda teevad ju liikmesriigid, nii et, et me võime tõesti vaadata tasa, tagasi ja öelda, et tasakaalu taastamine on olnud muljetavaldav. aga me peame ka ennetamisele keskenduma, me peame ära hoidma sellise olukorra ja tugevdama makromajanduslikku stabiilsust Äh, kui me räägime nüüd ähm, sellest menetlusest, siis siin on seitse rakendusvaldkonda ja minu arvates äh, see menetlus ise on endiselt üsna uus. esimeste aastate kogemus viitab sellele, et äh, see on aidanud tõsta teadlikkust nendest probleemidest, mis eksisteerivad ning loonud aluse konsensuseks poliitika vallas samuti on see järelevalve, millega käib kaasas tugevam poliitiliste soovituste ellurakendamine, isegi eh, siis, kui need poliitilised meetmed ei olnud alati piisavad selleks, et probleemidega toime tulla. tahaksin samuti rõhutada ka selle menetluse eh, rakendamist Äh, nimelt me pidime järk-järgult õppima, vajalik oli pidev dialoog komisjoni ja liikmesriikide vahel. Äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus on üldiselt üsna hästi vastu võetud ja see on olnud stabiilne algusest peale ja tal on kindel koht Euroopa Liidu majanduse seiresüsteemis komisjon suhtub sellesse auditisse kui võimalus äh, selle menetluse ellurakendamist veelgi parandada ja nagu ma ütlesin, on leppinud enamikuga Kontrollikoja soovitustest ja terve rida soovitusi tegelikult tugevdavad neid aspekte, mida komisjon juba on tugevdanud, näiteks äh, seose väljatoomist liikmesriigi põhiste soovituste ja tasakaalustamatuste vahel, seda siin täna ka mainiti, ma arvan, et selles valdkonnas me oleme edusamme teinud ja oleme valmis jätkama. Äh, siis äh, me oleme ka nõus äh, sellega, mis puudutab fiskaalpoliitika mõju tasakaalustamatusele, seda mainiti, me oleme hakanud sellega rohkem arvestama just nimelt viimastel aastatel. ja me oleme rohkem pööranud just tähelepanu siis euroala eh, tasakaalustamatustele. see on tõesti väga kasulik eh, lähenemisviis ja komisjon on üritanud sellele tähelepanu pöörata viimase paari aasta jooksul vähemalt mõned soovitused äh, üritavad analüüsi äh, parandada ja komisjon äh, ja kordaksin, mida kontrollikoda ütles, et komisjon tugineb väga heale analüüsile. aga loomulikult tuleb asju parandada, kui seda on võimalik ja vajalik ja seetõttu oleme ka Kontrollikojale tänulikud, et nad äh, näitasid, kus asju saab parandada. kontrollikoda nõuab ka, et teavitamist ja, äh, ja nähtavust tuleb parandada. me oleme nõus äh, jah, et meil on paremini vaja teavitada inimesi nende menetluse raames langetatud otsustest ja lõpetuseks tahaksin äh, kommenteerida kahte soovitust, millega me nõus ei olnud. Äh, nimelt äh, kodifitseerida kriteeriumid, mille alusel tasakaalustamatusi liigitatakse ning kodifitseerida kriteeriumid, mille alusel üleliigse tasakaalustamatuse menetlust ei algatata Äh, mul on äh, mõned märkused nende soovituste kohta ja mul läheb aega, sellepärast et äh, oluline on, et te saaksite üldisest pildist ja asjakohasusest aru. makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusel on väga lai ulatus, sest makromajanduslikud tasakaalustamatused on väga keeruline nähtus, need võivad ilmneda väga erinevates etappides ja me oleme seda möödunud kriiside puhul ka näinud Äh, sõltuvalt konkreetsest perioodist ja aja, asjaoludest ja riigist loomulikult. ja seetõttu on vajalik paindlik hindamisraamistik. Äh, meile tundub, et lihtsad reeglid sellise keerukusega lihtsalt toime ei tule ja siin tahaksingi äh, hoiatada teid, et te ei otsiks analoogiat ähm, selle makromajandusliku tasakaalutamiste menetluse ja majanduskasvu ja stabiilsuspakti vahel, see võib olla eksitav, äh, sellepärast et äh, tasakaalustamatuse menetlus vajab ähm, arukat majanduslikku hinnangut. Äh, siin ei saa keskenduda ainult arvuliselt paika pandud reeglitele nagu majanduskasvu ja stabiilsuspaktis. tahaksin seda rõhutada Äh, sest äh, sellest said aru ka kaasseadusandjad, parlament oli üks nendest, äh, kui see menetlus üleüldse loodi. ja minu teine märkus puudutab kodifitseeritud kriteeriumeid tasakaalustamatuste liigitamiseks meile tundub, et see ei oleks kooskõlas selle määruse vaimuga sest kui vaadata seda määrust ennast, siis äh, see määrus ei kodifitseeri tasakaalustamatust või üleliigset tasakaalustamatust, vaid lihtsalt nõus, nõuab, et arvestatakse terve rea elementidega, mille eesmärk on äh, hinnangute põhine alus ja, ja usaldusväärsed majanduslikud põhimõtted nii et, et see oli meie määruse aluseks ja tahtsin teie tähelepanu sellele juhtida ja minu kolmas märkus seoses nende soovitustega, millega me nõus ei olnud, see puudutab äh, ülemääraste äh, tasakaalustamatuse menetlust äh, kui komisjon on sellise olukorra kindlaks teinud, siis meie arvates asjad ei saa toimuda autonoomselt. Äh, seadusandlus näeb ette seda kui ühte võimalust, mida komisjon võib kasutada ja ma ei hakka siin pikalt äh, aluslepingut ja määrust selgitama. Äh, ma tahaksin lihtsalt ähm, juhtida tähelepanu selgitusele, mida andsime Vox kolme osas. me selgitasime, miks komisjon omab algatust õigust ja eh, säilitab õiguse menetlust algatada või mitte algatada. Eh, see on seotud eh, artikliga sada kakskümmend üks lõige neli aluslepingust. selle menetluse kasutusele võtmisest alates on Äh, ei ole menetlust kordagi kasutatud, aga äh, selleks oli põhjus. ja ma tahaksin rõhutada, et äh, ülemäärase tasakaalustamatusega riikide jaoks on meil palju rangemad seire ja jätkumeetmed ja mm, see on äh, praegu niimoodi, kui me näiteks vaatame programmide ellurakendamist. Äh, menetlus on olnud äh, tõhus poliitika mõjutamiseks liikmesriigi tasandil ja meie arvates on see oluline tegur, mida ei tohiks selles arutelus silmist kaotada. lõpetuseks, lugupeetud esinaine, tahaksin mainida liikmesriikide seisukohti, kes lõppkokkuvõttes ju vastutavad äh, nende soovituste ellurakendamise eest. ja Kontrollikoda hindas ka äh, olukorda ja äh, need liikmesriigid, kes äh, kõige rohkem soovitusi saavad, hindavad just nimelt äh, Äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse ellurakendamist üsna positiivselt. Äh, suurem osa liikmesriike leidis, et see menetlus on mõjutanud äh, poliitilisi arutelusid nende riikides ning komisjoni seisukohad on muutunud olulisemaks seitsekümmend viis protsenti leiavad, et see on kuidagi väga või mingil määral tõhus ja tahaksin veel kord tänada Kontrollikoda raporti eest, soovituste eest ja konstruktiivse panuse eest selleks, et selle menetluse ellurakendamist parandada, aitäh! aitäh! see ei olnud äh, lühikene sissejuhatus see oli kümme-viisteist minutit, sellepärast et me oleme nüüd ajasurve alla lasknud, kuna me oleme lasknud äh, külalistel palju rääkida, nüüd oleme selle punkti lõpetanud ja nüüd jõuame järgmise eriraporti juurde, äh, mis puudutab Jaspersit ja äh, härra Erikson, kontrollikoja raportöör ja meil härra Voon, nii et tehke palun lühidalt. Danke, Frau Vorsitzende, sehr aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. ma üritan tõesti teha lühidalt. komisjon ja Euroopa Investeerimispank on kahe tuhande kuuendal aastal eh, Jaspersi algatusega ühiselt välja tulnud. eesmärgiks olid liikmesriigid, kes kahe tuhande neljate-, neljandal aastal Euroopa Liiduga liitusid eh, ja eh, tahaksime siis neid, tahtsime neid nõuandetega toetada Äh, Jaspers on äh, majanduslikus mõttes olnud väga oluline, kaks tuhat kuusteist, kuus kuni kaks tuhat kuusteist äh, on rohkem kui seitsesada projekti taotlust toetamist leidnud ja see on eriti oluline selle tõttu, et see, need investeeringud, mida Jaspert on toetanud, Äh, see on siis äh, seitsekümmend kaheksa miljonit eurot ja Euroopa Liit ähm, on siis seitsekümmend kuus miljonit siit andnud. Äh, Euroopa Investeerimispank on samuti Jaspersi projekte rohkem kui kümne miljoni euroga toetanud aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja kümne miljardiga ka järgmisel rahastamisperioodil Äh, mis puudutab institutsionaalset ülesehitust ja planeerimist, siis Jaspersi peaeesmärk äh, ja need pädevused ja algatused äh, ei ole päriselt nii kulgenud nagu ette nähtud. Kom-, komisjon ja Euroopa Investeerimispank ei ole suutnud kõike saavutada ja seetõttu äh, see algatus, äh, mis oli alguses ette nähtud ainult äh, aastani kaks tuhat seitseteist, ei ole olnud võib-olla väga jätkusuutlik. see Jaspersi algatus ei olnud väga sihipärane, ei olnud konkreetset eesmärki liikmesriikide puhul ja äh, selline omanikutunne puudus, meil on kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, uus äh, selline sõltumatu kvaliteedikontroll sisse viidud, mis on seostatud ka nõustamisfunktsiooniga komis-, kontrollikoda ja komisjon on öelnud, et oleks vaja tugevamat kontrolli Jaspersi planeerimise üle ja seetõttu on paika pandud ka iga etapi eesmärgid ja kriteeriumid, et vaadata siis samm-sammult, kuidas see, nende eesmärkide saavutamine kulgeb mis puudutab äh, nüüd meie poolt kontrollitud suurprojektide kontroll, äh, suurprojekte, siis Jaspers Äh, oli väga hea just nimelt projektide dokumentatsiooni osas ja äh, Jaspers mõjutas just nimelt projektide kvaliteeti äh, iseäranis seda, mis puudutas kulude planeerimist, võib-olla mõju oli väiksem nendele tulemustele ja projektide ellurakendamise ajale Äh, meie arvates ei olnud Jaspersil mitte äh, mingit erilist mõju Euroopa Liidu vahendite kasutamisel, sellepärast et äh, kõik meie poolt kontrollitud projektid venisid ning liikmesriikide osas ei ole tegelikult suure, suurenenud sõltumatus Jaspersi toetusest ja äh, komisjon peaks äh, Jaspersi toetus äh, ja projektide arengut eris, eristama, kas tegemist on projektidega, mis on alles algusfaasis või ei ja just tuleks rõhku panna suurprojektidele, et seal saavutada kõigepealt tulemusi aga milline on siis Jaspersi roll liikmesriikide suutlikkuse suurendamisel? Äh, kuidas nad suudavad liikmesriigidele stiimuleid luua, et äh, sõlt-, äh, vähendada oma sõltuvust Jaspersi vahenditest. samuti tahaksin rääkida hindamisest ja järelevalvest. kontrollikoda on siin leidnud mitmeid probleeme Äh, näiteks äh, mis puudutab hindamist, planeerimist, äh, mis plaani, planeerimist puudutab, siis prognoosid on liiga optimistlikud selles osas, mis puudutab just nimelt neid uusi suurprojekte ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist on selline vasta, vastupidine trend, et töötajate hulk on kasvanud, aga samas lõpetatud projektide hulk on vähenenud Äh, mis puudutab järelevalvet, äh, siis tõhusus äh, ja mõjusus on siin probleem. meil ei ole infot näiteks sisendite kohta ja meil ei ole ka tegelikult konkreetsete kulude kohta infot. ja meil ei ole esindatud nende kulude liigendust ja seetõttu me ei saanud ka hinnata, et kas äh, Euroopa Investeerimispanga panus Jaspersile ka mingeid, äh, mingeid kasu tõi? Äh, jah, ähm, me ei saanud seda aspekti kontrollida. ja siis veel soovitused, mis me siin oleme teinud, need puudutavad kõikehõlmavat järelevalvemehhanismi Äh, Jaspersi eesmärke ning äh, seda, kuidas Jaspersi tõhusust ja optimaalsust parandada. Äh, ja kindlasti peaksime me hoolitsema selle eest, et kulud ei kasvaks ja et tulemused paraneksid ja tahaksin veel tõdeda, et meie kaksteist soovitust on äh, komisjoni poolt täielikult heakskiitu leidnud ja äh, mõned äh, osasoovitused ka veel ja tahaksime kuulda, mida Euroopa Komisjon ka asjast arvab, aitäh, aitäh. jah, te olete tõesti väga koostöövalmis, te olete Euroopa Investeerimispank alati seal, kus vaja, härra Voon, palun uh,. Uh, suur aitäh Äh, need kõik kuulsad jotid, äh, Jasper, äh, Jeremy ja Jamaiva. et täname loomulikult kõik ettekandjaid ning kontrollikoja esindajaid. tean, et Jasperi suhtes ollakse sealt üsnagi kriitilised ja see on Äh, see on süsteem, mis pole täielikult hästi tööle läinud ja mis tuleks tasapisi äh, ära lõpetada. kontrollikoda ütleb, et ei ole eriti, äh, on teinud teatud asjades edusamme, kuid aluseks peaks tähelepanelik võtma projekte, mis on viimasel ajal auditeeritud, liikmesriigid näiteks Eh, mõningad edukad projektid on just tänu Jasperile eh, ellu viidud, kuid üldine raport on üsnagi negatiivse iseloomuga, sellegi ise, sellegi seoses teie sõnavõtt eh, vastas mitmekele küsimustele, võib-olla komisjon võiks kommenteerida mõningaid teie kontrollikoja poolseid soovitusi ning Eh, võib-olla eh, võiks rääkida ka oma kõhklustest ja eh, üks ettepanek soovitas Asperit, Asperi programmid järk-järguliselt lõpetada, kuid samas näeme, et paaril korral on Jasperi toetus olnud edukas, nii et võib-olla peaksime paremini ette valmistama projekteendid, ma olen lihtsalt mures sellepärast, et võib-olla äh, on, oleks varje seda teha, ilma et oleks asendajad olemas. näiteks tuleks eh, võib-olla näiteks eh, rahastada struktuurifondide kasutamise eh, selgitamist ja tahaksin teada, mida nende soovituste kohta arvate Jasperi Jasper järk-järguliselt ära lõpetada, kas oleks võimalik teada saada ka seda, mis selle asendaja oleks? aitäh komisjoni nimel peadirektoraat, palun um,. Thank you, thank you. suur aitäh äh, kontrollikoja esindajatele ja äh, saadikutele. kõigepealt ma tahaks äh, öelda auditi kohta paar sõna, me tervitame aruannet ning sooviksime rõhutada ka suurepäraseid, suurepärast koostööd, mis auditi käigus tekkis ning äh, tahaksin äh, konteksti kohta paar sõna lausuda. kui me räägime järk-järgulisest lõpetamisest, siis äh, peaks võib-olla ka rääkima järk-järgulisest alustamisest, nagu Jesper loodi. põhimõtteliselt oli see komisjonipoolne meede, et lahendada enneolematuid probleeme äh, Äh, äh, nende liikmesriigi jaoks, kes ühinesid kaks tuhat neli, kaks tuhat seitse, kus nad said suuri toetusi taristu ülesehitamiseks äh, ning oleme nüüd selle perioodi jooksul näinud, et on vaja garanteerida projektide kvaliteeti ning hinnata ka liikmesriikide pädevust projektide elluviimisel, mis, mida alati polnud. komisjonil oli võimalus ka neid äh, projekte äh, niimoodi tähelepanelikumalt uurida. praeguseks hetkeks umbes viissada projekte oleme uurinud äh, ning seitsekümne viie miljardi euro eest strateegiliste investeeringute juures võtmevaldkondades, samuti ka administratiivse võimekuse suurendamisega tegelesime üle saja projekti on olnud äh, ja nüüd juba praeguseks hetkeks kuuesaja äh, projekti, mida, mida Jasperi fond, vahendid on äh, toetanud. tahaksin paar sõna öelda ka üldise Jasperi hindamise kohta, mis mida äh, on arutatud komisjonis, seda on peetud äh, üheks äh, võimekamaks tehniliste projektide meetodiks Euroopa Komisjoni poolt. tahaksin rõhutada ühtlasi ka seda, et oleme praegusel hetkel partnerlussuhtes Euroopa Investeeringupangaga ja Jasper peaks rohkem arvesse võtma Euroopa Investeerimispanga kogemusi selliste projektide juures, tahaksin öelda ühtlaselt seda, et mitte ainult EG Regio, vaid mandaat äh, antakse ka äh, äh, Euroopa lähendamise rahastust ja ja ka veel teistest peadirektoraatidest. loomulikult me oleme nõus sellega, et projektide kvaliteet on paranenud eh, ning eh, kahekümnest eh, projektist kui kulude vähendamisest arutasime seitsmekümne viie miljoni eest ning praeguseks hetkeks võib öelda, et Jasperi projektide juures on olnud kolm protsenti kulude vähenemine seda ning komisjoni eh, kulusid vähendati eh, ka eh, tänu Jasperi ülevaatamisele. statistika näitab, et me võtame vastu suuri projekte kaheksakümne viie päevaga, seda ehm, on märkimisväärselt vähem kui enne ning projektid mida Jasperil esitatakse, on, sisaldavad vähem vigu, enamus soovitusi neist kolmest me võime, võime ainult osaliselt nõustuda, ülejäänusid me aktsepteerime, mõistame loomulikult, et peame suurendama monitooringut ja ka eesmärkide püstitamist järk-järgulise lõpetamise osas. kui puudutab kolme osaliselt aktsepteeritavat soovitust, siis üks on tehnilise iseloomuga, mis puudutab Äh, seda, millal äh, peaks Jasperit kasutama, oleme nõus sellega, et äh, Jasper peaks sekkuma alg-, väga algses faasis, aga me ei saa öelda, et me ei ole nõus, kui osalema, kui liikmesriigi valitsus on projekti toetanud. oleme nõus ka sellega, Eh, mis eh, puudutab eh, tööd, koostöötingimusi, me praegusel hetkel oleme juba üsna palju muutnud selles osas, me palju kaugemale minna ei taha, igatahes oleme valmis edasi minema selliste koostöövariantidega ning peaksime eriti vaatama see üle see koostööd investeerimispangaga ja veel üks soovitusi, mille osas juba äh, on esimesi samme tehtud, eh, puudutab kvaliteedi ülevaatamist, need funktsioonid on äärmiselt olulised, siin räägiti sõltumatusest, me oleme eh, sellega juba tegelenud oma aruteludes investeerimispangaga ning seega ühte soovitust oleme juba hakanud järgima ning töögrupp eh, investeerimispangaga soovib neid soovitusi väga kiiresti kasutama hakata ootame oma järgmist kohtumist investeerimispangaga, et arutada edasi, millised sammud järgmisena astuda. mis puudutab järk-järgilist sulgemist, siis äh, Jasper on praegu kümme-kaksteist aastat vana ning äh, seda ei äh, planeeritud permanentse institutsioonina me ei sooviks äh, praegu hakata lubama järk-järgulist sulgemist, oluline on lõhu, rõhutada, et Asper eksisteerib äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuni, äh, praeguse finantsperioodi lõpuni ning võimalik või et ta võib eksisteerida kahe tuhande kahekümne teise aasta Ähm, lõpuni, kuid me ja me peaksime järk-järgulise lõpetamise peale mõtlema ka selles kontekstis, igatahes äh, tahaksin rõhutada veel kord, et Jasper on tõepoolest aidanud äh, parandada äh, projektide kvaliteeti Eh, mul on eh, mitmesuguseid näiteid selle kohta, nii et arvan, et, aga arvan, et praegu on need esitamiseks küll väga palju. aitäh, sellega oleme selle päevakorrapunktiga lõpule jõudnud, see oli lühike tutvustus ainult ja oleme jõudnud seitsmenda päevakorrapunktini, eh, peame ette valmistama oma reisi Kreekasse, see toimub üsna peatselt ja tahaksin täna natukene ette ette äh, valmistada seda reisi ja paljud olulised inimesed peavad ära minema. ja viis inimest tuleb äh, kaasa äh, ja väga oluline on et kolleegide huvi on tõesti suur, sellepärast et üldse me saame seitse inimest kaasa võtta ja kuna me eh, oleme väga palju raha Kreekale eraldanud, siis on väga oluline, eh, me peaksime neid struktuurifondidest rahastatavaid prioriteetprojekte, mida me jälgime, me oleme, see on tegemist siis septembri kaks, septembrist kaks tuhat viisteist aset leidnud eh, missiooni jätkumissiooniga ja nüüd seekord me siis hakkame arutama nendest, räägime nendest projektidest ametiasutustega Ateenas, hindame tehtud edusamme ja peame tegelema ka Lesbosega ja rändeteemaga. me oleme plaaninud veeta ühe päeva Lesbosel ja seal on ka projekt Moria pagulaste laagris, tegeleme pagulastega ja pagulaste majutamise teemaga ja hotspotide teemaga ja annaksin äh, siis, äh, anda meile nüüd ülevaate sellest, et mida me siis peaksime ootama, mis meid ees ootab Chair, members, thank you very much um,. Just a, perhaps a couple lugupeetud esimees, kallid kolleegid, paar sõna kõigepealt, um, kui me pöörame aja nüüd tagasi ja vaatame olukorda Kreekas enne praeguse rändekriisi survet ning praegust olukorda, siis väga palju on tegelikult muutunud. kui ma vaatan tagasi kahe tuhande viieteistkümnendasse aastasse, siis Kreekal ei olnud tegelikult mitte mingisugust vastuvõtu äh, Äh, võimet alla kahe tuhande koha ja olukord oli masendav ja ma arvan, et tõesti see võime äh, rändajaid üle vaadata ning äh, varjupaigataotlusi üle vaadata oli ennem väga piiratud. palju on ära tehtud, hoolimata sellest, et oli Euroopa Liidu Türgi avaldus, mis muutis kogu olukorra. üheksakümmend seitse protsenti saabujate arv vähenes kui me võrdleme eelmise aasta arvu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta arvuga ja tõesti, Kreeka ametivõimud on väga pingutanud selleks, et äh, võtta struktuurilisi meetmeid, viia läbi struktuurilisi reforme, et äh, oleks toimivam äh, varjupaigasüsteem, oleme näinud väga olulisi arenguid, koha peal Lesbosel näiteks on üks näide sellest, kuidas on kriisikeskus, toimiv kriisikeskus, kuhu on koondatud liikmesriikide

haldusasutuste esindajad, olulised ametid ning äh, see on näide suurepärasest tõhusast välispiiri haldusest. sõrmejälgi võetakse peaaegu sajalt protsendi ulatuses ja Kreeka mandri osas on vastuvõtuvõime suurenenud ja praegusel hetkel umbes alla viiekümne tuhande koha me rahastame ja saartel samuti on meil süsteem paigas. tõesti, olukord on endiselt suur väljakutse, selles pole vähimatki kahtlust ja äh, seda on näha ka Camp of Maria laagris. tegemist on ülerahastatud laagriga ja üheks põhipõhjuseks sellega seal on äh, hoolimata Euroopa Liidu Türgi avaldusest ja see, et äh, tegelikult süürlasi, kes ei taha Türgisse tagasi minna, ei saadeta tagasi. nii et surve on endiselt suur saartele ja seda on väga selgelt näha, kui Maria laagrisse minna kahju, et meil ei ole rohkem aega, sellepärast et, et teil ei ole aega, oleksite võinud Lesbosel ka käia, kui teil on kunagi vaba aega, siis võiksite Karatepi linnalaagris, tõesti, need laagrid on väga erinevad, Maria laager on äh, selline, kus äh, raha tuleb läbi äh, Kreeka riikliku programmi, Karatepi aga nagu hoopis teist, ühtmoodi, sealt oleme me ise rahastanud seda läbi äh, kriisirahastute, läbi UNHCR-i. ja viimase kolme-nelja päeva jooksul on äärmiselt huvitav on olnud see, et äh, on äh, rohkem tulnud saabujaid Lesbose saarele ning tegelikult oleks seal viis tuhat kohta, aga seal on peaaegu seitse tuhat inimest nii et kohalik ameti või, kohalikud ametivõimud ja, ja rahvas on väga suure surve all ja ähm, mõningad ja ähm, vahendeid jagatakse tsentraalselt Kreeka valitsuse poolt, algus oli üsnagi aeglane, aga nüüd on Kreeka ametivõimud viimase kaheteistkümne kuu jooksul nii mõndagi ära teinud, oskavad paremini vahendeid äh, vastu võtta ja kasutada ja väga palju on ära tehtud selleks, et valmisolek oleks parem ka talveoludele. me ei ole veel saavutanud täiuslikkust, aga olukord on märkimisväärselt parem kui äh, aasta tagasi. meie vahendid on aidanud kaasa ka kõige haavatavat, haavatavamaid äh, rahastada ja Marias näiteks on turvatsoon, mis on mõeldud alaealistele, saatjate alaealistele ja seal on ka siis äh, vajadustele vastava äh, eluase peavari seitsmekümnele saatjata alaealisele ja mis me räägime üldisest rahastamisest, siis rahastamist vahendid on liikmesriigi riikliku programmi kaudu eraldatud alla kahesaja miljoni euro äh, rändefondidest ja ISF-i programmist ja lisaks sellele oleme mobiliseerinud umbes kolmsada kaheksakümmend viis miljonit eurot hädaabi toetusena, see on siis mõeldud äh, hotellikohtadele, mis me viimaste paari nädala ja kuu jooksul oleme eraldanud ähm, talveks ette valmistades ja, ja mõni mitte toiduga seotud abi, kui käisite Türgi laagrites, siis nägite, millised on olud äh, pagulastele seal, siis saate olukorrast isegi aru. mis puudutab teisi punkte, siis ähm, ravimite, psühholoog-, meditsiini, psühhosotsiaalteenuste, tõlketeenuste vallas tehakse tööd. praegusel hetkel on need teenused küll äh, peatatud, sellepärast et on probleemi vahenditele juurde, rahalistele vahenditele juurdepääsuga ja liikmesriigi ametivõimult ei saada rahasid kätte ja erakorralise abi osas lisaks nendele struktuuridele, mille Kreeka ametivõimud on paika pannud, oleme meie pidanud ise väga palju toetama koha pealt nii-öelda kätt hoidma ja meie siseasjade peadirektoraadist on äh, töötaja kohal, kes, äh, tema käis kohal ka teiega ja seletas, et väga palju asju on seotud just nimelt äh, pro-, erinevate probleemide silumisega, lahendamisega, kohalike ametivõimude vahelise suhtlusega ja mõnikord on dialoogi vaja lihtsalt soodustada, väga palju on endiselt ära teha, selles pole vähimatki kahtlust, aga ma arvan, et väga palju on tegelikult juba saavutatud Kreeka ametivõimude poolt viimase aasta jooksul. meie suuremaks väljakutseks ei ole mitte rahastamine, vaid see, et me peame kandma hoolt selle eest, et kõik vahendid, mis tegelikult on kättesaadavaks muudetud, aga täielikku ja tõhusat kasutust leiavad, see on kõige suurem väljakutse, millega silmitsi seisame. enne eelmise aasta lõppu oli meil väga suur finantsprogrammi äh, algatuse, et selgit-, selgust saada, äh, kuidas, kust, milliseid äh, asju rahastada, kas riiklikust programmist või toetusmeetmetest erakorralise abi kaudu. see ei ole sugugi mitte kerge ülesanne, alati meil on oma vabaühenduste kogukond, kes tahaks saada komisjonilt otse rahastamist, see oleks nende jaoks kergem. aga see ei ole säästlik, jätkusuutlik lähenemine, mida me tahame keskpikas perspektiivis. me tahame siis praegu saavutada kahe lähenemise vahel õiget tasakaalu, aga ma arvan, et te saite nüüd siis äh, mingisuguse aimu sellest olukorrast, lisame teile hiljem ka faktide äh, ülevaated paberil, et saaksite parema ettekujutuse sellest, mida äh, me täpselt rahastame ja Milton, meie kolleeg, käib siis teiega koos selle saare peal, soovime teile turvalist ning nauditavat lähetust. aitäh! aitäh! Äh, jah, me oleme pagulasküsimustega Liibanonis ja Türgis juba tegelenud aga jah, arvestades praeguseid aegu, tuleb meil pagulastega veel palju kokku puutuda, suur aitäh selle kvaliteetse info ja ettevalmistuse eest. tegemist oli siis meie missiooniga Kreekasse, Kreekagas meil on ka põllumajanduskoe toetused, ma ei tea, kas meil on keegi siin, kes põllumajanduses äh, kursis on proua Hoihmann põllumajanduse peadirektoraadist on siin, jah, aitäh. lugupeetud parlamendisaadikud, me oleme teile juba natukene infot edastanud, te küsite Äh, kuidas on lugu makseasutusega, ühtse põllumajanduspoliitika rahadega, äh, kuidas on lugu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevusaruandega põllumajanduse peadirektoraadi osas. jah, äh, peab ütlema et, et kolm koma kaheksakümmend seitse protsenti oli vigade määr, mis on üsna kõrge, aga esitatud infost te näete ka, et ähm, põhjus oli Äh, või õigemini kolm põhjust. Äh, kaks auditit on nüüd siis juba lõppenud ja äh, üks neist oli seotud varase pensionile minekuga ja see asi on nüüd ka juba lõpule jõudnud Äh, nii komisjoni kui ka kontrollikoja õigustalitus leidis, et äh, mingeid äh, põhjendamatuid makseid ei olnud tehtud, nii et, et kuigi meil alguses oli jah, see veamäär iga-aastases tegevusaruandes üsna kõrge, on nüüd kaks auditit juba lõpetatud, kolm auditit on veel käimas ähm, ja senikaua, kui selline vastuolude menetlus liikmesriikidega käimas on, me peame üksikasjad ära ootama ja ma arvan, et eh, esimese samba otsetoetustega on asi ka eh, korras, süsteem Kreekas on oluliselt parandanud, paranenud, kaks aastat tagasi nad eh, maatükkide identifitseerimise süsteemi parandasid ja jätsid päris palju maad välja, kuna see polnud enam abikõlbulik ma arvan, et eh, Kontrollikoda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruandesse selle sisse pani. Eh, siis on meil olnud probleeme, et eh, makseasutusel ei ole piis- või vabandust, registril ei ole piisavalt töötajaid, nii et, et jällegi nende maatükkide registrit ei ole väga kerge ajakohasena hoida ja meil on äh, turumeetmete osas ka mõned reservatsioonid, üks puudutas siis toot-, äh, reklaamimist ähm, ja äh, tootjate organisatsioone ja nende osas on praegu suurepärased arengud toimumas ähm, ja, ja mis puudutab reklaamimist, siis seal on meil veel mõningaid probleeme, aga olukord on palju parem kui siis, kui te seal eelmine kord käisite, aitäh aitäh, Easo. jah, äh, niisiis, milline on siis meie tegevuskava? Äh, tegevuskava on kokku pandud ähm, ja äh, nad on seda maatükkide identifitseerimissüsteemi kaasajastanud, seda nad ei teinud, nad jätsid peaaegu miljon hektarit välja, nii et, et me leiame, see tegevuskava on sellega lõpetatud loomulikult see maatükide identifitseerimissüsteem peab äh, jätkuvalt äh, kaasajastamist leidma äh, vähemalt iga kolme aasta tagant ja nüüd on kaks ja pool aastat möödas eelmisest korrast. nii et, et tuleb hoolitseda selle eest, et oleks piisavalt inimesi, et saaks tööd jätkata, aga me leidsime, et äh, tegevuskava on ellu rakendatud ja seda leidis ka Kontrollikoda, ma arvan, et oma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruandes nad seda ütlevad. Äh, kas tohib äh, küsida, kuidas need kärped personali osas on Kreeka põllumajanduse korraldust mõjutanud? Äh, kas te ütlete, et viiskümmend tuhat inimest on vaja, et kas siis, siis, äh, palju neid inimesi on vaja, äkki, äkki äh, valgustate meid? kuna tegemist on jagatud haldusega, siis makseasutuse personaliga varustamine on loomulikult Kreeka võimude peamine ülesanne Äh, ainus äh, asi, mida meie teha saame, on see, et meil oli tõesti muret, et, et, et ei olnud piisavalt personali äh, maatükkide identifitseerimissüsteemi kaasajastamiseks, aga muu, mitte muudes valdkondades. kõik, kõikidel Kreeka asutustel on probleeme personaliga, jah, me hoiame silma peal, sertifitseerimisasutused tegutsevad ka sellega aga kui te olete Kreekas viieteistkümnendal veebruaril, siis me peaksime saama kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raamatupidamise aruanded ja sertifitseerimise asutuse hinnangu ka ja seal on siis ka hinnang personalile, nii et, et praegu ma rohkem teile midagi öelda ei saa. tegemist on tõesti asjaga, mis meile muret teeb ja me hoiame sellel silma peal, aitäh. kas äh, kellelgi on küsimusi, äh, kas äh, või, või tahate teie midagi lisada uh,? Said, on... uh, nagu ma ütlesin, meil on audit käimas uh, ja meil on käimas vastandusmenetlus Kreeka valitsusega ja kuna see on käimas, siis praegu oleks ähm, arukas küsida neilt, mida teie küsisite minult personali ja kõige muu kohta aga meie küsime ka selle küsimuse loomulikult. aitäh. ma tahaksin öelda, minu arvates on äh, asi natukene nae-, naeruväärne me räägime digitaalsest registrist, ma olen korduvalt Kreekas käinud äh, ning äh, ka pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ja mina ei usu, et see register on valmis. me kohe äh, anname sõna ka komisjoni esindajale, ma arvasin, et teil on küsimusi. aga me ei ole nii kaugele veel jõudnud, ütleb esinaine. Thessalonikis äh, käisin ma kuus kuud tagasi ja ma nägin, kuidas nad selle teemaga tegelema hakkasid ja see töö endiselt jätkub. mitte midagi uut ei ole toimunud Äh, neil ei ole asukohta. Äh, ma olen saanud äh, infot, et neile ühe aasta jooksul lubati see anda, aga, aga midagi ei ole toimunud. ja mis puudutab tõlke, siis me oleme saanud infot Frontexi töötajatelt ja EASO töötajatelt. Need inimesed ei ole ametnikud, aga nad ütlesid meile, et, et ametid, mida meie äh, kasutame tõlkide jaoks, äh, maksavad äh, rohkem kui siis, kui me ise inimesi palkaksime see on äh, meie probleem, me peame kasutama tõlkebüroosid mõnede keelte jaoks äh, ja seda on väga palju kritiseeritud juba aastal kaks tuhat viisteist ja mitte keegi pole midagi muutnud. Äh, selline lepingute süsteem endiselt jätkub, jah jah, seda peame veel vaatama, aga annaksin nüüd Hans Loiterile sõna, sellepärast äh, ta peaks meile siis rääkima, kuidas, milline on olukord eh, siis maanteega E kuuskümmend viis eh, ja registriga ja Karlajärvega, see on jällegi üks keskkonnaprojekt eh, ja siis veel teised struktuurifondide projektid aga tahaksin delegatsioonile öelda, et me äh, saame programmi raames natukene ühte-teist vaadata, aga palun nüüd. aitäh. lugupeetud saadikud, kõigepealt ma tahaksin teid tänada ja tahaksin tänada ka esinaist äh, selle eest, et te jätkuvalt tunnete huvi selle ettevõtmise vastu, see ei ole alati olnud kerge aga me järk-järgult siiski näeme, et asjad hakkavad vilja kandma ja see on äh, väga oluline. Äh, need äh, pilootprojektid, mida te räägite, mida te kavatsete külastada, neid on kaheksakümmend üks Nad saavad siis äh, raha kaast-, äh, rahastamisperioodist kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja me oleme teile esitanud ka dokumendid äh, nende projektide kohta, mida teie siis konkreetselt arutate. me oleme üldiselt rahul tulemustega Äh, arvestades ka neid äh, programmide lõppdokumente. meil on äh, projektide lõpetamise määr juba väga kõrge, arvestades seda rahastamisperioodi ja projektide arvu. see loomulikult ei tähenda, et kõik projektid on juba lõpetatud, on selliseid projekte, mis, mille kallal töö veel käib Äh, kas siis seetõttu, et äh, neid lõpetatakse liikmesriigi enda vahenditega või äh, nad saavad siis täiendavaid vahendeid perioodist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, mis puudutab nüüd E kuutkümmend viit, siis möödunud aasta lõpus saime kinnituse, et see keskmine lõik avati liiklusele, nii et, et see on lõpetatud äh, ja töö ja tegevuses äh, ja minu talitused külastasid äh, Karlajärve projekti, millest te räägite Kreekas ja see projekt jõuab ka lõpule, nagu teile teie eelmise külaskäigu ajal lubati Äh, kuna need projektid, mida te külastate, hõlmavad suuremaid ja nähtavamaid projekte, äh, siis jah, mõned nendest on ka ajutiselt peatatud. Äh, näiteks raudtee Timoreal ja Kola-Tomokos lõik. me loodame, et selle aasta lõpuks see projekt jällegi käivitub Äh, veel üks projekt, äh, mida te näete, on Ateena metrooliin number kolm. Äh, tegemist on tohutu suure projektiga ja möödunud aasta lõpul sai tunnel valmis, aga peamine töö siis kolme-nelja jaama osas tuleb veel teha ja te ilmselt Pariase jaama ka külastate. ja mis puudutab maakatastrit, siis ähm, see projekt ähm, on samuti lõppenud, nii et, et äh, jah, üks äh, osa on äh, eelmise rahastamisperioodi vahenditega lõpetatud, aga projekt jätk-, jätkub ka sellel rahastamisperioodil ja möödunud nädalal äh, Äh, saime just siis jätkuprojekti äh, rahastamistaotluse, äh, mis on, osaliselt rahastatakse ka Jaspersist ja me praegu vaatame seda taotlust siis läbi. nii et, et see on väga kiire ülevaade sellest, mida te külastate, mida te arutate. Teiega läheb ka, lähevad kaasa minu kolm kolleegi kes tegelevad nende projektide ja programmidega ning äh, tahaksin veel kord teid tänada äh, pühendumuse eest sellele ettevõtmisele meie täname teid äh, selle juhatuse eest, mis on alati väga kasulik ja härra Štehovski küsimustega arvestame ka. Äh, jah, me võtame, Toomas, sinuga ühendust, et me tõesti saame ka sinu küsimused esitada. Äh, suur aitäh, äh, aitäh selle info eest, mida me saime nüüd ettevalmistamiseks, nagu ma ütlesin, meid läheb viis ja kaks tükki võiks veel tulla, nii et, et paluksin neid, kes ennast juba kirja on pannud, et ärge siis viimasel minutil ära öelge ja nüüd oleme selle päevakorrapunktiga ka äh, ühele poole saanud ja jõuame siis kaheksanda päevakorrapunkti juurde ja mina pean rääkima siis meie delegatsiooni külaskäigust Ungarisse see raport äh, äh, on äh, üsnagi põhjalik ja nüüd üritan lihtsalt anda teile võimaluse öelda, kuidas asjad meie arvates on Äh, tegemist oli hea ja tähtsa külaskäiguga, me nägime, et äh, Ungaris äh, on mõningaid probleeme, millega meie saame ka, mille lahendamisele meie saame kaasa aidata ja meil toimus Olafiga kohtumine, arutasime seal pettuse juhtumeid Ungaris me oleme saanud ka Heart of Budapest keskkonnaprojekti ja e, ootame nüüd ka e, siis e, hankemenetlust, oleme seda ka arutanud Ungariga, aga me teame, et ka teistel liikmesriikidel on selles valdkonnas probleeme, nii et, et meile jäi ka silma et, et kolmkümmend kuus protsenti tõesti Euroopa Liidu rahadest on läinud teatud konkreetsetesse piirkondadesse ja see vajaks vähemalt selgitust. tahaksin tänada Euroopa Komisjoni, kes meid saatis ning mm, ja jätkumeetmete puhul on komisjon ka kindlasti väga oluline. ma tahaksin teile just nende eh, hangete koha pealt sõna anda. me peame hoolitsema selle eest, eh, kuidas neid projekte välja valitakse. me ei ole sellega eriti palju tegelenud ehm, ja meie ei tea täpselt, eh, kuidas eh, Ungaris neid projekte välja valitakse, siin oleks vaja jällegi mingit selgitust, et võib-olla te võiksite meile natukene eh, infot anda nende kohta ja loomulikult kutsun kolleege üles ka esitama küsimusi. suur aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud saadikud võib-olla sissejuhatuseks äh, selle raporti enda kohta, kuidas meie seda asja näeme. meil oli suhteliselt lühike aeg selle koostamiseks, tegemist on väga selge raportiga. Äh, seal on jutt projektidest ja nendest külaskäikudest, mis teil olid ja äh, peegeldate ka väga hästi siis meie seisukohti struktuurifondide projektide kohta Ungaris kõigepealt äh, struktuurifondide tähtsust, äh, panete sellele rõhku ja minu arvates on tõesti väga oluline korrata äh, et me ei tohi silmist kaotada, kuivõrd olulise tähtsusega Ungari majanduse jaoks on ühtekuuluvus- ja struktuurifondid. positiivne on, et ähm, äh, aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on vahendeid tõesti väga hästi kasutatud äh, äh, peaaegu sada protsenti vahendeid anti välja siis ja viie protsendiga on Ungaril praegu probleeme. Te räägite sellest raportist ka edukatest ehk veenvatest projektidest ja eh, see tõesti näitab, et need vahendid on hästi ja põhjalikult ära kasutatud. aga eh, nüüd eh, teine punkt, millele tahaksin sellega seoses tähelepanu juhtida Äh, tahaksin teile äh, siiski äh, meenutada, et Ühtekuuluvusfond ja struktuuriprotsendid on kolme protsendi võrra üksnes investeerimisvahendeid sellel rahastamisperioodil suurendanud kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja mm, me leiame, et äh, see lähenemine äh, nii sisemises kui ka välimises äh, aspektis ei ole toimunud nii, nagu oleks pidanud. mis puudutab Euroopa poolaastat, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, seal me oleme alati rõhutanud, et Ungari Äh, peaks äh, olema võrreldav naaberriikidega, teiste Visegrádi äh, grupi riikidega, samuti Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatiaga ja ta ei ole saavutanud samasugust majanduskasvu nagu need ja seega lähenemine ei olnud nii suur, seega vahendeid ei ole optimaalselt ära kasutatud Teie raport äh, äh, samuti äh, peegeldab sedasama probleemi projektide tasandil ja küsimus on selles, et kuidas on nende riigihangete kvaliteediga, kas see oli optimaalne ja kas raha eest saadakse ka midagi väärtuslikku vastu, kuidas annavad need individuaalsed projektid, aitavad kaasa siis individuaalse maja- või piirkonna majanduse arengule komisjon äh, on siin seotud nii-öelda jagatud äh, haldusega. meie äh, vaatame lihtsalt projekte, mitte investoreid, aga põhimõtteliselt on, oleme me esitanud sarnaseid küsimusi nagu teiegi. ma arvan, et me peame siin vastukaaluks arvestama ka seda, et kaks tuhat 2000 seitse, kaks tuhat kolmteist toimus terve rida muudatusi, parlament ja nõukogu viisid neid äh, läbi äh, ja äh, nüüd on reegleid lihtsustatud ja on rõhku asetatud just tulemuste saavutamistele ja me loodame, et need on head asjad, mis invest-, ja invest-, investeeringuid edendavad nüüd rohkem kui varasemal ajal, selleks aga läheb vaja loomulikult aega, aga need äh, väljavaated äh, kindlasti äh, on minu arvates õiges suunas minevad. ja kolmas asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida ja proua esinaine ka rääkis sellest, Äh, see on siis seotud avalike hangetega. Te täiesti õigesti rõhutasite raportis seda ja te põhimõtteliselt äh, jõudsite samasugustele järeldustele nagu Euroopa Komisjongi. Euroopa Komisjon äh, tegeleb põhimõtteliselt avalike hangete küsimustega kahel tasandil. kõigepealt me peame Ungari asutustega arutelusid Euroopa poolaasta raames. me räägime äh, avalike hangete kvaliteedist äh, ja äh, kuidas neid peaks korra korraldama, see on olnud igas raportis sees Euroopa poolaasta algusest saadik ja samuti kriitika, kuidas äh, Äh, tuleks äh, neid äh, partnereid leida ja nüüd on meil kuskil kuu aja pärast plaanis siis külaskäik Ungari ametiasutuste juurde ja terve pool päeva pühendame siis just nimelt avalikele hangetele ja kevadises riigipõhises raportis siis tahame sellele samuti rõhku panda ja tahame, et praktikas asi paraneks miks äh, ma rõhutan just nimelt praktikas, äh, sellepärast et põhimõtteliselt äh, on direktiivid korralikult üle võetud, meil on olemas ka tegevuskava Ungari valitsustega ja kõik need olulised asjad Äh, on praegu äh, üle võetud, nüüd tuleb ainult need seadused ka ellu rakendada ja teine teema, mille või tasand, millega tegeleme avalike hangetega, on auditeerimine ja kontrolli tasand. ja minu äh, kolleeg Carolyn Kallen-Smith võib selle kohta veel midagi öelda aga väga paljud formaalsed ja materiaalsed vead on seotud just nimelt riigihangetega, seda me avastame iga auditi käigus ning Äh, neid äh, on äh, vaja siis por-, pro-, programmi käigus korrigeerida. täna Te räägite siin ka reservidest seoses programmidega, viis nendest reservidest on seotud siis probleemidega, me teame, et me üritame siis äh, Ungari ametiasutustega äh, teha head koostööd, et need asjad lahendada ja neljas asi, millest tahaksin lühidalt äh, peatuda, puudutab auditi- ja kontrollisüsteemi, te viitasite sellele täiesti õigesti, et Ungaris meil on väga palju finantskorrektsioone äh, üks miljard eurot on läinud siis kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist periood Ungarisse ja me usume, et sellele vaatamata võib öelda, et üldiselt on auditi ja kontrollisüsteem üsna hästi funktsioneerinud ja meil on õnnestunud vead avastada. ja aga kahjuks on kõik juhtunud natukene liiga hilja. Äh, kodanikud soovivad, et me asju äh, Ungarite partnerite puhul korrigeeriksime kiiremini ja äh, ei saa lubada seda, et Euroopa Komisjon, Kontrollikoda või Olav liiga hilja reageerib ja viimane asi, kui lubate, see on seotud ühe projektiga Äh, kus oleks vaja võib-olla jätkumeetmetest ähm, kõnelda. see puudutab metro, metro nel-, metro nelja, te rääkisite äh, äh, seoses Ateenaga sellest, et miks see nii kaua kestab ähm, ja kas komisjon ei ole võib-olla kõike teinud. asi on kahjuks niimoodi, et, et selles küsimuses käivad uuringud veel, Ungari ametiasutused Äh, on kogu projekti veel kord äh, uurimise alla äh, pannud ja ja seega alles septembris kaks tuhat kaheksateist toimuvad läbirääkimised järgmise suure lepingu üle nii et, et meie õiguslik analüüs, mille Olev koostas, selle vaatavad nüüd Ungari asutused läbi jah, selline lugu ei ole eh, kena, aga ta, samas ei ole see ka väga suur äh, probleem, meil on siis veel viis protsenti vahenditest kasutamata ja äh, see on siis väljamakse äh, seoses selle projektiga, see on see korrektsioon, mis on veel vaja teha Äh, projektide väljavalimine, te teate, et äh, jah, see on tõesti minu viimane punkt, te esitasite selle kohta küsimuse, äh, liikmesriigide ametiasutused teevad seda ja on vaja siis äh, läbipaistvat äh, väljavaliku äh, menetlust ja ma arvan, et me peaksime siin konkreetsemalt üksikasju vaatama ja tahaksime teid teie töös aidata, aga ma arvan, et Ungari pool peaks siin ka asju rohkem selgitama. ma vabandan, et ma liiga pikalt rääkisin, aitäh. aitäh kas teie kolleeg auditeerimise vallas soovib ka midagi öelda? I just want to complete a few things in uh, respect to the audit work. suur aitäh, ma äh, Ungariga seotud auditite osas, nagu te teate, me äh, põhiliselt tegeleme juhtimise ja haldussüsteemi ning äh, kui leiame suuri vajakajäämisi, siis asume korrigeerima. oleme Äh, äh, leidsime me mitmesuguseid probleeme periood kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja sellepärast ilmselt ka äh, korrigeerimisnõuded on nii kõrged olnud ning oleme ka oleme Eh, summasid kinni hoidnud, eh, kuni saame kõik aruanded viieteistkümnendaks veebruariks, oleme auditeerimistööd juba alustanud ning see on keskendunud avalikule hankele ning operatsioonide väljavalikamisele. tegevus on ennetav ning peame ütlema, pärast auditeerimistööd praeguses faasis on tehtud olulisi kohaldustöid ning eh, see oleks see, mida ma soovisin Äh, lisada. Äh, me praegu programme sulgema ei hakka, viis äh, protsenti on, või protsendi eest on lahendusi tulnud, nii et praegusel hetkel ootame lõplikke tulemusi. aitäh. jah tõepoolest, te teete väga head tööd ja loodetavasti ka Ungari asutused, vähemalt selle põhjal, mida meie nägime, on valmis äh, äh, dialoogiks ja äh, jah, jah, jah, mõned neist on isegi mulle öelnud, et see on tõesti väga vajalik ja väga kasulik. niisiis kas ke-, sõna ei soovi, keegi ei soovi, siis oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. Äh, kolleeg Deutsch ja siis kolleeg Jaar, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine. lubage, et ma väga lühidalt oma arvamuse ka välja ütlen mina olin ka selle delegatsiooni liige, aga nii-öelda kvoodiväline ma olin siis selle riigi saadik ja seetõttu sain ma siis ka delegatsiooni reisist osa võtta. jutt käib kolmest asjast proua äh, raportöör koostas äh, siis, äh, proua esinaine koostas raporti, kus on kirjas, et delegatsioonil oli kolm eesmärki. kaks tuhat viis, üksteist olime me juba Ungaris, me tahtsime teha me jätkuvisiiti äh, Eh, tahtsime vaadata eh, tol korral, kuidas on lugu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega, kuidas on lugu regionaalarengusse eh, tehtavate investeeringutega kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend meie tahtsime anda oma panuse sellesse, et Ungari neid Äh, rahaliste vahenditega oma probleeme lahendaks, ühtekuuluvus ja nõnda edasi. ja kolmandaks äh, Euroopa Tehnoloogia Instituut äh, asub Budapestis ning selle kohta oli Kontrollikoja eriaruanne, mis kahte esimest eesmärki puudutab, siis tahaksin Äh, neil peatuda lühidalt. Äh, selles raportis äh, näen ma mõningaid puudusi või nõrku kohti ning Euroopa Komisjoni panus kinnitas seda ka. mis jätkumeetmeid puudutab, siis selle kohta me siin raportis midagi ei kuule asi on nimelt selles, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me olime Ungaris äh, Äh, äh, ja äh, rääkisime Regionaalfondist tulevate vahendite kasutamisega ja kui kaks tuhat seitseteist nüüd sinnale, seal käisime, siis me pidime küsima, kas olukord on muud, arenenud positiivses või negatiivses suunas, kuidas asjad välja näevad kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, see periood oli hoopis teistsugune kui kaks tuhat eh, eh, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Kom-, komisjon jah, siin rääkis eh, sellest üsna lühidalt, aga tegemist on suure teemaga Äh, see raport äh, ei saa olla mingi isiklike muljeavaldus äh,. Ungari on Euroopa sõbralik riik äh,, Ungaris tehakse investeeringuid ka Ungari enda rahadega, samuti Euroopa rahadega äh,, tööhõive on kasvanud, puudus on väga madal majanduskasv äh, on rohkem kui neli protsenti ning äh, äh, palgad on samuti järjest kasvanud, loomulikult ei ole tegemist mäe, riigiga, kus on piimajõed ja pudrumäed, aga asi, asi siiski liigub paremuse poole. siin raportis räägitakse millised on eesmärgid ja nõnda edasi, aga seal ei räägita millestki olulisest ja teiseks, eh, mis ma veel öelda tahtsin. Euroopa Komisjon eh, selles eh, raportis räägitakse asjadest, millest Euroopa Komisjon on juba varem rääkinud, siin ei lisata midagi juurde Äh, viimastel aastatel on äh, Euroopa Komisjon teatud analüüse teinud, Euroopa Komisjon on äh, teinud tööd, on tulemusi kinnitanud ja neid mainitakse jällegi siin raportis ja isegi allikatele ei viidata siin raportis Eh, sellised delegatsioonide reisid eh, peavad eh, midagi lisama, ei ole lihtsalt mõtet lihtsalt neljaks päevaks Ungarisse või Kreekasse minna, kui me sama hästi võiksime Brüsselisse ja, ja Google, Google'it või parlamendi ja komisjoni dokumente kasutada ja samasuguse raporti kokku kirjutada nii et, et äh, ei ole mingit täiendavat äh, lisaväärtust selles äh, raportis äh,. siis need avalikud äh, hanked äh,, kus on ainult üks pakkuja äh,, ei, niimoodi see asi siiski ei ole, kolmkümmend kuus protsenti on sellised, kus on jah, ainult üks pakkuja, aga ma tahaksin siia ühte-teist juurde lisada äh, Euroopa keskmine on äh, kakskümmend neli protsenti, nii et, et see probleem on ka teistes liikmesriikides, et toimuvad äh, hanked, kus on ainult üks pakkuja. Äh, nii et, et üle kahekümne nelja protsendi, no meil on kolmkümmend kuus protsenti ja, ja kui me vaatame neid liikmesriike, kes kahe tuhande neljandal aastal äh, liitusid, ma ei vaata siin Beneluxi riike või Saksamaad või Prantsusmaad, kui me vaatame neid riike ja võrdleme endid nendega, siis võime tõdeda poole, Poola nelikümmend kuus protsenti, Tšehhi äh, nelikümmend üks protsendi, äh, kakskümmend kaheksa protsenti Rumeenia ja Küpros. nii et, et kas kolmkümmend kuus protsenti on siis liiga kõrge või liiga madal? ma, ma usun, et, et see ei anna mitte midagi. see arv ei anna mitte midagi, kui me siia dimensioone juurde lisada jah, ma ei ole uhks, uhke selle kolmekümne kuue protsendi üle, aga no see ei ole ka mingi karjuv viga. selles raportis on siiski ka midagi, mis on lisandväärtus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 Äh, on Ungari kohta teinud äh, konkreetsed äh, soovitused, tegelikult me ei ole nende üle hääletanud. võib-olla e, esinaine arvab niimoodi, aga mina küll ei leia, et me saame öelda, et komisjon oleks siin mingeid otsuseid langetanud. ma arvan, et see ei ole lihtsalt kah katse kõik kõike hävetada, vaid äh, lihtsalt hoolitseda selle eest, et, et äh, et jälle mingi uurimine Ungari osas peaks läbi viidama, äh, nagu on rändepoliitikaga tahetud teha. Need kaks asja ei, mul käi kokku. regionaalvahendite kasutamine on üks asi ja teisel pool on äh, riikide toetus või, või mittetoetus rändepoliitikale, mida Euroopa Liit ellu viib. Need kaks asja ei käi omavahel kokku, aga Brüssel eh, minu arvates tahab neid siiski kokku panna. mina leian, et kui eh, tahate jälle Ungaris uurimisi läbi viia või olukorda analüüsida, siis tulge ja tehke, te olete südamest teretulnud, meil ei ole mitte midagi varjata aga e, sellele vaatamata usun ma, et me peaksime selle kahtluse hävitama, et e, sellised e, järgmised uurimised viivad selleni, et Ungarile avaldatakse üha rohkem survet, et pagulasi vastu võtta. nii et Euroopa Komisjon peaks tõesti tegema riigipõhiseid soovitusi või kui ta soovib tõesti äh, korralikke juurdlusi läbi viia, siis võib-olla peaks ta seda teed minema. Äh, äh, nii tol korral, kui me rääkisime õigusriigist, meil toimus arutelu sellest teemast õigusriigi olukorrast Ungaris, siis Euroopa Komisjon aktsepteeris sellega, mis puudutas kohtunike sõltumatust Äh, äh, taheti ühtset metoodikat kasutusele võtta ja äh, selle metoodika kohaselt peaks siis kõiki Euroopa Liidu riike, riike uurima, vaatama, millised on tulemused. Ungaris ei olnud mitte mingisuguseid probleeme õigusriigi vallas. me olime ja kui eelarve kontrolli komisjon äh, äh, tahab selliseid uurimisi läbi viia või selliseid analüüse teha, no hästi, teeme siis. Ähm, me saame liikmesriike üksteisega võrrelda, samad tingimused, sama metoodika, samad eeldused. Äh, me peame koostama kava, me peame kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki kaastama, riigipõhised raportid Euroopa Liidus äh, ei ole selliseid riike, kes ei saa äh, raha Euroopa Liidust. Äh, aitäh, kõneleja katkestatakse. ma tahaksin öelda, et meil ei ole sellisteks sõnavõttudeks palju aega ja seetõttu tahan ma öelda, et see raport sisaldab seda, mida me kohtumisel kõnelesime ja meie olime aga igal kohtumisel kohal, erinevalt teist. ja seetõttu ma ei ole nõus sellega, mis te ütlesite, ma pean ütlema, et me näeme äh, vaeva Ungari pärast, sest meie arvates on Ungar äh, oluline liikmesriik ja me tahame, et Ungaris asjad hästi läheksid. Äh, ma ei taha, et Ungari valitsust sõim-, sõimatakse, aga kolleeg Jaar soovis samuti sõna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 mul on mõned äh, küsimused äh, ja ka mõned märkused. lugupeetud esinaine ütles, et me ikka veel ootame mõningat äh, infot, mis puudutab Budapesti projekte ja seda infot ei ole meile antud näiteks selle kohta, mis puudutab projektide väljavalimist ning ähm, tagasivaates võib öelda, et need puudused, eh, nende kohta tahaksin teada, et kas me peame veel pikalt seda infot ootama ja alles seejärel saame raporti lõpetatuks lugeda või eh, jääbki raport niimoodi lõpetamata ja eh, ootame, kuni need faktid meieni jõuavad. üks märkus ka nagu öeldud, Euroopa Komisjoni kontroll oli äh, seotud eelkõige operatiivprogrammidega. Äh, komisjon äh, soovis, et eesmärgid oleksid täpsemalt sõnastatud. Olafi raportid ja Olafi uurimused, ähm, uurimised ei ole olnud paraku süstemaatilised. mulle on jäänud mulje, nende Olafi raportite põhjal aastast kaks tuhat kuusteist, et et äh, probleemid ei ole seotud nende operatiiv, operatiivprogrammidega ja programmide käiguga, vaid sellega, kuidas programme äh, välja valitakse, kuidas hankeid äh, eh, kor korraldatakse, seal on kahtlased juhtumid. ja äh, eh, Olav äh, teeb pistelisi kontrolle ja, ja jääb kuidagi pinna peale aga. aga neli protsenti protsenti kõikidest ähm, äh, rahadest tuleb tagasi maksta ja need pisteliste äh, äh, pisteliste kontrollide puhul on see tõesti väga suur summa ja küsimus on tegelikult selles, Eh, kas on olemas üleüldse selline kontrollmehhanism, mis eh, ei keskendu mitte üksnes operatiivprogrammidele, eh, vaid vaatab ka neid hankereegleid ja kooskõla Euroopa väärtustega. näiteks, kas saaks need kahtlased valdkonnad nii-öelda seire alla võtta? kas Äh, on üldse võimalik saada selgust nende kahtlaste juhtude osas. Äh, ja äh, näib, et ähm, mulle näib, et sellist konkreetset uurimist või kontrolli ei ole. ja kui midagi ei ole, siis nendes kriitilistes kohtades see probleem kuhugi ei kao. kas ähm, Euroopa raha Äh, äh, tõesti läheb sellistele projektidele, mis on üldkasulikud või läheb see mingitele erahuvides olevatele projektidele? Äh, mul on üks küsimus ka komisjonile. raportis räägitakse projek-, perioodist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ning Ungari valitsus on selleks aastaks äh, või kogu selleks perioodiks äh, esitanud ka projektitaotlused äh, ja see on juhtunud tõesti väga kiiresti, praegu on aasta kaks tuhat kaheksateist ja pärast valimisi aprillis ei ole siis uuel valitsusel enam mingit vabadust nende rahade üle otsustada praegune valitsus tahab siis enne valimisi kõiki neid rahasid oma äh, projektidele ära kasutada. ja kuidas on siis lugu perioodiga pärast kaks tuhat kakskümmend, äh, tekib oht, et äh, paar aastat hiljem äh, ei ole enam äh, ühtegi uut ideed ja kõike tehakse vanade plaanide järgi. ja seega rahalise ebastabiilsuse küsimus tõstatub. tahaksin kolleeg Javorile öelda, et Heart of Budapesti projekti puhul oleks olnud väga hea, kui komisjoni dokumendid oleksid olemas, aga paraku ei ole, komisjoni dokumendid on olemas, aga ei ole Ungari valitsuse seisukohti. sellest oleks, siis me saaksime tõesti aru, milles, mille üle üldse jutt käib nii et, et seetõttu on tõesti oluline, et meil oleks kõik Ungari poole dokumendid ja Äh, Olafi äh, raportist on juba hulk aega möödas äh, ja neid dokumente ei ole ikka veel, nii et, et ma arvan, et jah, me oleme prokuratuurist saanud infot metrooliin nelja kohta ja me oleme saatnud uue kirja ja ootame praegu sellele vastust, aga, aga muidu me ei saagi seda raportit kunagi hääletusele panna Äh, aga noh, äh, sisulised vead on seal sees praegu, aga tavaliselt selliste raportitega meil probleeme ei ole. Äh, härra Velder ja veel teised. palun. aitäh, mulle esitati ainult üks küsimus, kui ma õigesti aru saan kiirem ellurakendamine oli see küsimus, see on selline kaheteraline mõõk, nagu te teate, me oleme e, kogu Euroopa Liidus e, üsna aeglaseks muutunud e, ja me oleme tegelikult üsna rõõmsad selle üle, et Ungari võimud ja ka teised liikmesriigid on hakanud kiiremini tegutsema ja ellurakendamine praegu käimas on. teisalt ähm, oleme me ka võimalikke probleeme arutanud, äh, probleemid äh, jah, on sellised, millest teie, härra saadik, rääkisite, äh, et näiteks kriiside jaoks ei ole raha enam üldse järele ähm, ja me ei tea, mida üleüldse tulevik toob ja seetõttu äh, Eh, jah, kõik need eh, paku, pakkumised või konkursid, eh, ma ei tea, kas need peaksid kõik samal ajal toimuma, kui see toimub, siis tavaliselt hinnad tõusevad kiiremini, kui projekte on võimalik ellu rakendada, nii et, et ma ei tea, kas kõik need hanked peaksid toimuma samaaegselt regionaalfondist ja sotsiaalfondist ja nõnda edasi nii et, et siin on asju, mida peaks arutama, jah. aga üldiselt oleme me ikkagi rahul sellega, et neid vahendeid kasutatakse ja et neid e, regioonides investeeritakse. E, jah, e, rohkem ma teile hetkel selle kohta midagi öelda ei oska, me tegeleme selle asjaga edasi, aitäh aitäh, mis puudutab äh, neid äh, pakkumisi ühe või neid hang, äh, riigihankeid ühe pakkujastega, jah, Poola ja Horvaatia on tugevamad, aga aga Ungaris on ka see näitaja väga kõrge, nii et, et me kindlasti tuleme selle juurde tagasi ja peame küsima, mis tegelikult ikkagi toimub. ja võib-olla peadirektoraat saaks Äh, äh, järgmise päevakorrapunkti osas ka veel midagi lühidalt teha. Äh, mul on siin kõneleja nimekiri ja kõneleja peaks olema naine, aga tehke palun lühidalt, paar minutit. Sorry Uh, I will be very, very concise because uh, from our side basically it was the part teen väga lühidalt, sellepärast et eh, käisime Euroopa Tehnoloogia Instituudis, see oli see, mis ei ole meie vastutuse valdkonda. me saime raportist aru, et seal oli mitmeid probleeme, mida analüüsiti ning äh, millest räägiti äh, instituudi direktoriga ning meie äh, Äh, direktor Antoneta Antonova oli ka kohapeal. me saime aru, et raportis on kolm äh, teemat, millele juhiti tähelepanu avatud tegevuste raames, millele Kontrollikoda oma raportis tähelepanu juhtis. aga selgitaksin siis lühidalt, et ähm, nendegi teemade osas Äh, on juba tegevust alustatud, mis puudutab äh, aga määruse muutmist, siis äh, ei tee määruse muutmist, siis me teem-, tegeleme nende muudatusettepanekutega, mis ei mõjuta järgmist mitmeaastast, mitme, mitmeaastast finantsraamistikku, nii et kakskümmend viis protsenti on teema, millega tegeletakse järgmise määruse ülevaatamise käigus ja siis veel mitmeaastaste grantide nähtavus, seda on juba üle vaadatud ning seal nende muudat-, neid muudatusi samus võetakse arvesse tõenäoliselt jällegi järgmise raamprogrammi puhul, sellepärast et väga raske on väga, on raske neid juba olemasolevasse programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend seda sisse viia mis puudutab finantsautonoomiat, siis otsus langetati selles osas ja ma tahtsin teatada, et ähm, finantsautonoomsus tagati ja see saab alguse esimesest, sai alguse esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist. ja mis puudutab personali, siis äh, nõuti täiendavaid ressursse ja Te mainisite, et äh, ta tõsteti kuuekümne viiele ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, suureneb personali arv kuuekümne kaheksale. loomulikult kuulame ära, mis on EIT vajadused, ametikohtade äh, loetelus on umbes seitsekümmend personaliliiget, aga sellest räägime siis aja jooksul. praegusel hetkel on aga olukord selline ja see ongi minu poolt praegusel hetkel kõik aitäh! meil on veel üks päevakorrapunkt ja siis oleme päevakorraga ühel pool. jõuan äh, siis, äh, jõuame siis äh, kontrollikoja ühe uue vahendi juurde. see puudutab siis seda viie protsendilist personalikäibed ja härra Ashworth on meie raportöör ja ma tõesti vabandan, et me hilinesime, nüüd on teil sõna. Thank you, Miss Madam Chair. I present to you today the out- ah, suur tänu, proua esimees. ma siis äh, nüüd tutvustan teile meie äh, kiiranalüüsi ametikohtade viie protsendi vähendamise eesmärgi täitmise kohta, ütleb härra Pietro Russo. kavatsen kasutada ka slaide mõningates küsimustes, et asju selgemini väljendada kont-, nagu äh, nõukogu nõudis, siis Kontrollikoda pidi hindama ametikohtade viie protsendi vähendamise eesmärgi täitmist vastavalt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta institutsioonide vahelisele kokkuleppele. eesmärgiks oli siis äh, järk-järgult vähendada ametikohtade loetelus viite prots-, viie protsendi võrra personali. see oli siis äh, meie aluseks. ja slaidide peal siis näete, milles see kokkulepe seisnes, äh, milline oli see reguleerimisala nii-öelda. eesmärgiks oli äh, neutraliseerida siis äh, neljakümnetunnise töö, tööaja, neljakümnetunnise töönädala Ähm, poolt toodud tootlikkust ja selle võrra vähendada viis protsenti personali, nii alalisi kui ähm, ajutisi töötajaid, ähm, kes töötavad Euroopa Liidu institutsioonides ning äh, ametites. ja äh, selline vähendamise nõue kehtis kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele. kontrollikoda otsustas äh, läbi viia kiiranalüüsi Äh, lähtuda olemasolevast infost ning pakkuda sidusrühmadele kõikehõlmavat ning kiiresti kättesaadavat infot selle kohta. kontrollikoda soovis, et see, et selle töö tulemus oleks eelarve täitmisele heakskiitmise menetluse ajaks kättesaadav ja ma pean silmas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta menetlust me lähtume siin kolmest erinevast ajaperioodist. selguse mõttes võib-olla tuleks neid siin täpsustada. näete neid siin slaidil. raport mainib siis kolme erinevat ajavahemikku. kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist see on siis võrdlusperiood, mis on mainitud kokkuleppes Äh, ja selle jooksul peaks siis äh, see viis protsenti ellu viidama samm-sammult. teine periood, äh, millest siin räägitakse, on kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat seitseteist. see on siis ähm, ametikohtade loomise, ametikohtade plaani loomise aasta, millest lähtutakse kui, kui viite protsenti arvutatakse. siis ajavahemik kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kuusteist see on siis äh, ametikohtade loetelu plaani äh, loomise aasta kuni viimase aastani, mil äh, oli kättesaadavad viimased eelarve, täielikud eelarveandmed, selle analüüs. me oma analüüsi käigus tuvastasime, et suurem osa Euroopa Liidu institutsioonidest on saavutanud viieprotsendilise personali vähend-, ametikohtade äh, vähendamise, aga ähm, teatavate viivitustega osaliselt. kõik, kogu kahe tuhande kolmesaja kuuest ametikohast on praegu saavutatud äh, kaks kahe tuhande ühesaja neljakümne viie ametikoha koondamine ja niisiis ähm, sada kuuskümmend kolm ametikohta tuleb veel koondada kahe tuhande kaheksateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, nagu te siin slaidi peal näete. see viivitus on tingitud välisteenistuse eesmärk oli kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks selle asjaga ülehääle poole jõuda detsentraliseeritud ametite puhul. parlament koos nõukogu heakskiiduga äh, kavatseb saavutada oma eesmärgi kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks ning äh, Euroopa Liidu täitevametite puhul on eesmärgiks ka kahe tuhande kahekümnes aasta. ja suurem osa ametikohtade kaotamise, kaotamistest, kaotamistest, kärpimistest äh, saavutati tühjade ametikohtade tühistamisest äh, ning äh, pensionile minevate töötajate arvelt. nagu te näete, meil on õnnestunud see ametikohta Äh, ametikohti kärpida, siis meil on olnud äh, teatavad muutused äh, seoses Horvaatiaga ning kolmsada kakskümmend kaks ametikohti vähendati veel väiksemate muutuste kaudu. parlament on nõudnud oma ametikohti ja nii edasi. aga samas ähm, ametites on palju uusi töökohti, nii tsentraliseeritud töökohti kui ka nii, nii tsentraliseeritud ametites kui ka täitevametites. sellest räägin hiljem täpsemalt. jah, siis selle aja jooksul eelarvepädev omad asutused on andnud heakskiidu ähm, uute ametikohtade loomisele ja seetõttu, äh, kui me analüüsime äh, ametikohtade äh, loetelu, siis äh, näeme järgmist pilti. üldiselt äh, on ametikohtade arvu vähendatud ametikohtade loetelus äh, nelisada üheksakümmend neli protsenti ja nelikümmend üheksa kohta. ja siis näete, siin on väga suured erinevused erinevates ametites Euroopa Liidu institutsioonid üldiselt personali arvu on vähendanud kolme koma viie protsendi võrra, siis detsentraliseeritud ning täitevametid samas on äh, oma äh, personali arvu suurendanud kolmeteist koma seitsme protsendi võrra. Äh, ja neljakümne kahe koma üheksa protsendi võrra vastavalt kokku lepitud viieprotsendiline vähendamine ja neto vähendamine üks koma, mis oli üks koma üks protsenti, see on väga suur vahe. ja institutsioonide jaoks äh, tuli äh, siin mängu äh, Horvaatia liitumisega loodavate ametikohtade vajadus, nagu ma juba enne mainisin, tõlketeenused ka iiri keelega seoses tulid juurde siis kontrolli ja kohtu ja, ja siis äh, seoses ähm, fraktsioonide vajadustega Euroopa Parlamendis, samuti detsentraliseeritud ning täitevametite puhul äh, komisjoni äh, delegeeritud ülesanded tingisid ja, ja uued täiendavad ülesanded rändega seoses muuhulgas tingisid uute ametikohtade loomise kui me vaatame, äh, palju on ametikohti täidetud, äh, siis äh, see arv on kasvanud null koma nelja protsendi võrra kahe, esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist kuni esimese jaanuarini kaks tuhat seitseteist. ja samamoodi, kui me räägime siis ametikohtade loetelu arengust, siis Euroopa Liidu institutsioonides samuti üldiselt on täidetud ametikohtade arv vähenenud üks koma kolm protsenti, samal ajal kui üheksa koma kuue protsendi võrra ja kolmekümne kolme koma protsenti, kolmekümne seitsme, kolmekümne kolme koma seitsme protsendi võrra detsentraliseeritud ning siis täitevametites vastavalt ja tühjade ametikohtade äh, arv samas aga on vähenenud jällegi sellepärast, et äh, ametikohtade kaotamist saavutati peamiselt juba tühjade ametikohtade kustutamise või tühjadeks muutuvate ametikohtade kustutamise kaudu äh, asjakohasel ajavahemikul siis äh, personalikulud Euroopa Liidu institutsioonis. meie analüüs näitab, et äh, personalikulud on kasvanud äh, üksteist koma viis protsenti ning äh, reaalsete väljamaksete puhul on siis kasvanud üheksa koma viis protsenti, seda läbi palgakulude kohandamisega. see kehtib kogu personalile ning äh, samuti tulevad siin mängu ähm, ähm, ülendamisega seotud. edutamisega seotud ähm, kulud ja ja siin näete siis äh, ühelt poolt institutsioone üldiselt ja siis näete teiselt poolt äh, täitevameteid. ja samasugune areng on siis äh, mõlema puhul personalikulude osas. ametite puhul on see tõus suurem juba varem selgitatud põhjustel. lugupeetud äh, esimees, äh, komisjoni liikmed, äh, daamid ja härrad, suur tänu teile. olen valmis vastama teie küsimustele. tõlgid lubasid kümme minutit üle aja töötada ja palun, kolleeg Ashworth uh,. Suur tänu, esimees tegemist on olulise raportiga ning tahaksin tänada härra Russot ning audiitoreid tehtud töö eest. teen omalt poolt lühidalt. hea uudis on see, et audiitorid tõdesid, et Euroopa Liit saavutas oma eesmärgi viis protsenti personali vähendamist, ehkki viivitusega või ametikohtade vähendamist aga halb uudis on see, kui me hakkame asju üksikasjalikult lahkama ning äh, vaatame, millised on äh, erakorralised kulud ja erandid, siis äh, reaalne personali vähenemine oli ainult üks protsent, üks koma üks protsenti. ja selleks on välja toodud siis kolm põhjust. kõigepealt täiesti õigustatud põhjus ametikohtade loetelud tuli suurendada terves reas institutsioonides Horvaatia liitumise tõttu muuhulgas tõlge iiri keelde tuli juurde, julgeolekuteenused, turvateenused äh, ning äh, Euroopa Kohtu vajadused teiseks, äh, Euroopa Parlamendi fraktsioonid leiavad, et neid ei puuduta see kärpekokkulepe ning nemad nimetasid selle ajavahemiku juures ähm, Äh, lõid sada kakskümmend uut ametikohta ning äh, lepingud on siis väljaspool seda äh, kokkulepet ja huvitav ja kahtlustäratav on see, et viieaastase ajavahemiku jooksul oli tegelikult kolmkümmend kolm koma viis protsenti rohkem ajutise lepinguga töötajaid. selle ajavahemiku jooksul eelarvekulud personali kasvasid koma kuus protsenti, aga reaalsed väljamaksed kasvasid üheksa koma kaks protsenti. tahaksin siis audiitoritelt sellega seoses küsida järgmist. kas Kontrollikoda oskab prognoosida, kas äh, või hinnata, kas kokkuhoidu saavutati viie protsendi ametikohtade vähendamise kaudu või lihtsalt kulud suunati mujale ja kui fraktsioonid oleks kaasatud sellesse viie protsendi eesmärgi, kas siis Euroopa Parlament oleks suutnud oma kohustust täita ning äh, kas neto ametikohtade äh, kärbe, mis oleks suurem kui üks koma üks protsenti, oleks olnud mõeldav. kas audiitorid leia-, leidsid et, et viis protsenti amet-, personali vähendamist oli üldsegi mõtestatud öö, äh, algatus. ma tean, et ähm, volinik Oettinger kui ka parlamendi mitmeseaastase finantsraamistiku äh, vallas tehtavad, ähm, tehtav töö viitavad, et seda ei tohiks enam tulevikus korrata. lõpetuseks, äh, lugupeetud esimees, keegi ei kahtle selles et, et viie protsendi personali kärpe eesmärk oli äh, heade kavatsustega välja mõeldud, aga tagantjärele tarkusena võib siin öelda, et sellel olid mitmeid soovimatuid tagajärgi. Need ametid ning organid, kes pidid hakkama täitma uusi ülesandeid, põrkusid vastakuti uute reaalsete tõsiste probleemidega ja meie komisjoni liikmed on kontrollikojas tõdenud, on Euroopa Kohtus tõdenud, et ta, et kohtuasju on lihtsalt liiga palju, koormus on liiga suur ja ka välisteenistuse puhul kannatab äh, suutlikkus ning kvaliteet personali äh, puudujääkide tõttu. teistes institutsioonides tundub mulle jällegi, et kärpe eesmärgid on ainult äh, stimuleerinud personalihalduse loomingulisemat lähenemisviisi. ning lõpetuseks minu poolt kolm kommentaari. kärpe eesmärgid selgelt piirasid mõningaid Euroopa Liidu funktsioone. teiseks, selge on see, et mõningates valdkondades eesmärkide püstitamine ainult äh, kutsus esile personali äh, värbamisel äh, loomingulisemaid strateegiaid, ümberpaigutamise strateegiaid. ja kolmandaks, fraktsioonid peavad oma personalimäära üle vaatama ning mõtlema selle üle, et kui eesmärgid kihti kehtivad kõikidele teistele institutsioonidele, miks siis äh, fraktsioonid äh, on äh, kuidagi välja jäetud sellest projektist. ja lõpetuseks, esimees, üldine personali arv ja personali kulu tegelikult kasvas null koma neli protsenti. ja see näitab, et jah viie protsendi eesmärk oli küll õilis eesmärk, aga osutus üsnagi mõttetuks. aitäh! sellega on kõik ära öelnud, mida igaüks meist siin lugedes oleksime küsinud. härra Russo, palun. Uh, suur tänu, proua esimees suur tänu austatud raportöörile, kes nii palju, kui mina aru saan, sai ähm, suurepäraselt aru selle dokumendi kont-, sisust ning ähm, tabas naela pea pihta oma äärmiselt huvitavate küsimustega kui me jätame nüüd kõrvale asjaolu, et tegemist ei ole auditi aruandega, vaid äh, kiiranalüüsiga, siis ei, äh, see, see tähendab ju seda, et tegemist on äh, auditi dokumendiga, mis ei peaks arvamust esitama, vaid peaks lihtsalt nii-öelda andma teavet ning andmeid, mis on juba kas avaldatud või ei ole veel avaldatud sidusrühmadele, antud juhul parlamendile, selleks, et tekiks tervikpilt analüüsitavast. aga jah, loomulikult äärmiselt äh, poliitilised äh, kaalutlused, äh, mõningad poliitilised kaalutlused ei ole audiitorite otsustada ega hinnata. kontrollikoda, kontrollikoda ei saa anda sellist hinnangut kogu selle eesmärgi ähm, kasutegurile või ähm, ma püüan ähm, siin vastata jah, raportööri küsimusele kokkuhoiu kohta, aga on üsna selge, kui me vaatame meie töö tulemusi, et äh, tegelikult äh, kokkuhoidu ei olnud, vähemalt otseselt selle algatusega seoses ja kulukohustusi ning äh, makse assigneeringud, kulukohustused ning makse assigneeringud tegelikult kasvasid, mis on, on mõistetav, sellepärast et kui ametikohti on alguses vähem kui prognoositud, aga teiselt poolt tekib äh, füüsiline Äh, aga tekib füüsiline palgatõus. sellepärast, et äh, palkasid tuleb kohandada kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates kõigi jaoks, aga ka selle jaoks, et äh, meie õigusliku süsteemi järgi inimesi edutatakse korrapäraselt. ja sellises süsteemis äh, on ähm, mõistetav, et mingisugust kokkuhoidu ei tule. poliitilist euro-, fraktsioonide personali kohta ma ei saa kommenteerida, nad jäite sellest kokkuleppest välja. meie tööst jäi see ka välja meie tulemustest sai see välja, arvulistest tulemustest. ja mis puudutab ähm, selle algatuse sobivust siis äh, kasu või kasutegurit, siis ähm, ma arvan, et audiitor ei peaks sellele oma hinnangut andma mõned institutsioonid, millel on oma eripärad, nagu näiteks äh, Euroopa Kohus või välisteenistus, kogesid raskusi, mis olid seotud personali kärpimisega ja teataval määral on see loomulikult vältimatu, võtades arvesse, võttes arvesse seda, millega need äh, institutsioonide ametid äh, või organid tööd teevad Euroopa Liidu süsteemis. ja lõpetuseks could have been reduced uh, through this exception. ma arvan, et äh, et nagu ma ennem ütlesin, ideaalselt vähemalt selle kokkuleppe eesmärgiks oli neutraliseerida see täiendav tootlikkus, mis tuli kaasa äh, tööaja pikendamisega äh, neljakümnele töötunnile ja tootlikkuse suurendamine. seda tahetati siis neutraliseerida viie protsendi kärpega ja ähm, ma arvan, et olukord jäi siis neutraalseks. aitäh, sellega on tänane koosolek lõppenud. Ähm, härra Šehovski, meil ei ole enam tõlget, sest et tõlgid lähevad ära, palun. kas te olete valmis inglise keeles jätkama, esinaine tänab tõlke, aitäh